la smattina. Colleghi, iniziamo con l'approvazione del... Kallid kolleegid, hakkame siis ähm, oma koosolekuga pihta, võtame päevakorra vastu, teile küll midagi selle vastu ei ole, siis on päevakord käesolevaga vastu võetud. ja läheme nüüd edasi oma päevakorrapunktiga, milleks oleks ähm, stabiilsus, stabiliseerimisvahendi loomine, raportööriks on Francisca Katariina Brandner ja meil on umbes üks tund ette nähtud selle teema käsitluseks. ühe tunniga loodetavasti jõuame me ka selle teemaga ühele poole. tõesti. selle tunni aja jooksul püüame stabiilsusraportile ainest anda ja seda ka analüüsida. stabiliseerumisprogramm on programm, mille abil me püüame äh, leevendada maa, majand-, majanduskriisist tulenevaid mõjusid ja julgeolekukriisist tulevad mõjusid, see hõlmab erinevaid elemente, kriisi ohjamine, rahu tagamine ja nii edasi ja nii edasi. kõigepealt äh, eksperdid ja seejärel anname sõna raportöörile äh, meil on erinevaid raportööri, äh, doktor Martinelli ja proua Rosanna Kristescu ja teised. kõigepealt härra Mart Minelli. proua Martinelli. suur tänu, et andsite meile võimaluse rääkida Äh, stabiilsusvahendist äh, ja kommenteerida komisjoni ettepanekut. mul paluti keskenduda puudustele ja tugevatele külgedele ja nõrkadele külgedele. tugevad küljed on kõigile teada tegelikult, see instrument ei ole seotud mingisuguste geograafiliste eeltingimustega, äh, mida esitatakse abitõlgumisele, see suurendab valmisolekut, aga on keskendunud konfliktide ärahoidmisele ja ma võib-olla pööraksin pisut rohkem tähelepanu nendele asjadele, mida komisjoni ettepanekus oleks võimalik paremaks muuta. kõigepealt riskide võtmine. Äh, ja loomulikult selles instrumendis on oma riskielemente, mis ei ole ettepanekus täielikult välja arendatud, seitsekümmend protsenti vahenditest on ette nähtud olemasolevate või tekkinud kriiside lahendamiseks ja võib-olla selleks ajaks äh, konsulteerimine kohalike ametivõimudega, kodanikuühiskonna esindajatega ei ole kõige optimaalsemas seisus, nii et kriisiseisus kohalikud äh, omaniktunde tekitamine võib takistada protsessi kiirust. me peame äh, olema valmis selleks ohuks, et kohaliku tasandi kaasamise äh, määr võib olla väiksem sellises tingimuses teine asjaolu, mida tahtsin äh, puudutada, on delegatsiooni küsimused, välismissioonid äh, ja ühenduse instrumendid institutsioonide vahelisel tasandil, me peaksime kasutama ära võimalusi, äh, mis meil on selle instrumendiga seoses, välisteenused ja välistalitus ja delegatsioonide suhted delegatsioonide rollid, rolli peaks täpsemalt määratlema selles ettepanekus, kohalikul delegatsioonil on väga tähtis roll programmide koostamisega seoses iseäranis olukorras, kus nad saavad edastada viimast äh, ajakohastatud informatsiooni ja nad saavad aidata kaasa prioriteetide määramisele ja otsuste langetamisele seoses ressursside eraldamisega. Nendel on ka oma roll seoses järelevalvega, delegatsioonid äh, võivad aidata aruandlust koostada kulude kohta koha peal ning äh, samuti ka võetud meetmete tõhususe kohta kolmandaks, mis puudustab äh, hindamistõhusust ja aruandlust, siis äh, reeglina peetakse seda instrumenti edukaks instrumendiks, äh, sellepärast ja, ja õigusega, aga ma arvan, et me peaksime hindamisprotsessi veelgi arendama. me peaksime vaatama, millised on konkreetsed projektidega saavutatud tulemused ja pean siis loomulikult silmas stabiilsusinstrumendi rahadest äh, ellu viidud projekte, kuidas äh, on instrumenti äh, projektide puhul koh-, suudetud võtta arvesse kohalikke tingimusi ja nii edasi. selles kontekstis määriksin, räägiksin iseäranis vabaühenduste rollist, kohalik kodanikuühiskonda tuleks kaasata täielikult, nendega tuleks konsulteerida aruandluse käigus ja kuidas ähm, kodanikuühiskond saaks aruandlusele kaasa anda, ta pole veel praegu päris täpselt selge ja vabaühenduste kaasamist ei ole konkreetselt mainitud. kodanikeühiskonna esindajad võiks äh, konsulteerida, on öeldud äh, Euroopa Parlamendiga, samuti tuleks äh, aru pidada stabiliseerimisinstrumendi puhul on võimalus luua ka rahu, toetus, partnerlussuhteid ja seegi on oluline element. varem kasutati rahvusvahelisi agentuure väga palju kodanike üheskonna toetamiseks, me arvame, et allhanked tuleks võimalikult äh, vähe kasutada sellises äh, kontekstis ja lõpetuseks äh, terrorismivastane võitlus ja inimõigused, meie kogemused erinevates riikides Aafrika sarvepiirkonnas näitavad, et terrorismi vastased meetmed võivad tekitada inimõiguste eiramise ohtu ja vähendada inimõiguste eest võitlejate manööverdamisruumi, see on väga oluline, sellepärast et kodanikuühiskonnal peab olema oma tähtis roll ka selle üle järelevalve teostamisel. Nemad peaksid aitama terrorismivastase võitluse ja inimõiguste eest võitluse vahelise kooskõla üle järelevalvet toetada, monitooringumehhanism peaks paika pandama. Yes, um, thank you very much um.... suur tänu! Äh, minu nimi on Andrus Scheer, ma olen Euroopa Arengupoliitika Halduskeskuse esindaja. räägiksin mõningatest uuringutest, kus ka mina olen osalenud, kõigepealt stabiilsus, stabiliseerimisvahend ja selle kasutamine erinevates riikides. kõigepealt stabiliseerimisvahendi puhul võib öelda, et tegemist on väga olulise konfliktide ärahoidmise ja rahu äh, ülesehitamise instrumendiga, aga see ei ole ainus instrument ja seetõttu on oluline, et konfliktide ärahoidmine ja rahu ülesehitamine ei piirduks ainult selle üksiku instrumendiga, see selle valdkonnaga peaksid tegelema erinevad instrumendid, äh, nagu näiteks äh, Euroopa naabruse instrument ja DCI. kui me tahame tõesti konflikti ära hoida, tuleb äh, toetusi, tuleb algatusi toetada kauem kui kaheksateist kuud ja teised vahendid võimaldavad seda teha. konfliktide vahend-, lahendamist tuleks äh, käsitleda ka kõikides teistes instrumentides, äh, seda tuleks nii-öelda süvalaiendada, seda on juba püütud teha, aga samas ei tohiks see täielikult hajuda nendes instrumentides ja minu kogemused kohapeal äh, inimestega rääkides äh, on, et selle instrumendi puhul on probleemiks see, et see stabiliseerimisvahend ei ole piisavalt kiire. mitmel puhul algne mõte, et see võimaldab meil konfliktipiirkonnas midagi väga kiiresti teha, äh, on tegelikult puudulikult ellu viidud, sellepärast et raha ei tule piisavalt kiiresti, äh, nii et ükskõik, mida me saaksime teha selleks, et seda vahendit veelgi kiiremaks muuta, kõik oleks väga teretulnud. tasakaalu saavutamine demokraatliku järelevalve ja instru- stabiliseerimisvahendi lisandväärtuse vahel oleks tore selles mõttes, et kui demokraatlik järelevalve aeglustab lühiajalisi, lühiajaliste meetmete elluviimist, siis tõenäoliselt oleks mõistlikum panna panuse rohkem teisele poolele. aga pikemas perspektiivis loomulikult demokraatliku järelevalve põhimõte on väga teretulnud vahendi suurus iseenesest on kasvanud päris märkimisväärselt eelmisel ajal, kui eelmisel eelarveperioodil kokku lepitud summa on väiksem kui praegune, aga suhtarvudes on see väiksem, sellepärast et mõned teised, teistel instrumentidel on suuremad eraldised. stabiliseerimisvahendit ei tohiks igal juhul vähendada, hoolimata sellest, et stabiliseerimisvahend eraldi võetuna on kasvamas oma mahult siis äh, äh, pikaajaline programmeerimine, seda, sellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata ja meie uuringud näitavad, et äh, selle instrumendi peamine väärtus on kiirus, kiire reageenikiir, reageerimiskiirus, aga sellega peaks kaasnema ka pikaajalisem areng ja seetõttu pikaajalise programmeerimise aspekti süvendamine äh, ei ole meie jaoks äh, nii oluline, meie äh, arusse ei ole väga teretulnud. niisiis, ähm, koostöö teiste instrumentidega, koos toimimine teiste instrumentidega, humanitaarabi instrumendiga on teatav katt kattuvus, seda tuleks analüüsida põhjalikumalt, üldisemalt võib öelda, et tegemist on tähtsa vahendiga, mis on Euroopa välistegevuse seisukohast oluline ja meie äh, peaksime püüdlema selle poole, et need positiivsed elemendid äh, selle vahendi puhul ei kaoks äh, kuskile ära ja mingisugust suuremat ülevaatamist ja ümbermuutmist vaja ei ole. härra Mool suur tänu, lugupeetud esimees ja suur tänu Välisasjade komisjonile, et kutsusite Euroopa rahu äh, toetuse ja äh, side äh, ameti siia kohale, mis puudutab stabiliseerimisvahendit, siis seda kommenteeriksin ja kommenteeriksin ka täpsemalt teiste, lühidalt ka teiste vahendamis, vahendite teemat meie arvates on tegemist kõige paindlikuma välistegevuse rahastamise instrumendiga ja see aitab innovatiivset rahu ülesehitamist tõeliselt toetada. ka teised on meiega nõus, liikmesriigid, rahvusvahelised organisatsioonid ja, ja vabaühendused ja selle tulemusena seda instrumenti kasutatakse tõesti palju meie äh, toetame mitmeid positiivseid elemente selle stabiliseerimisvahendi uue ettepaneku puhul, lihtsustamine, struktuuri lihtsustamine, konkreetne viitamine konfliktide ärahoidmisele ja rahu ülesehitamisele artiklis neli, äh, eriabimeetmed, konflikti äh, riskianalüüsi element ja loodame, et nii parlament kui nõukogu toetavad selle uue ettepaneku neid elemente kolmandaks, äh, meil on äh, teatavad soovitused, mis aitaksid stabiliseerimisvahendi tõhusust parandada, äh, konflikte ära hoida ja rahu tugevdada, sealhulgas rahastamise suurendamine artiklis kolm, see on siis kriisi reageerimiskomponent. meie arvates on see selle instrumendi kõige paindlikum komponent ja see aitab tõhusat rahu tagamistööd toetada. samuti su-, tuleks suurendada artikli neli tegevuste rahastamist. see on siis äh, valmisoleku suurendamine, samuti tuleks mainida rahu partnerlust. meie arvates on see kõige innovatiivsem element selles ettepanekus ja see näitab, kuidas Euroopa Liit võib olla liidrirollis konflikti äh, ärahoidmisel. siis äh, meie tahaksime, et seda instrumendiga ei käsitletaks looduskatastroofide mõju, meie arvates see, selle valdkonnaga peaks tegelema humanitaarabi instrument, mitte stabiliseerimisvahend. samuti peaks tugevdama äh, stabiil-, stabiliseerimistegevust, dimensiooni ja koolitust selles valdkonnas, see stabiliseerimisvahend annaks võimaluse ka üle vaadata sellisteks tegevusteks eraldatud rahalised vahendid ning äh, analüüsida ja hinnata nende tõhusust. meie soovitus oleks ka vabaühenduste rolli äh, määratlemine äh, artikli viis tegevustes. meie arvates üleilmsed ja piirkondade ülesed, ülene oht tähendab seda, et tegelikult ilma ühiskondi kaasamata ei ole võimalik nende valdkondadega tõhusalt tööd teha. me usume ka, et stabiliseerimisvahendi tõhusus paraneks, kui reformitaks teisi rahastamisvahendeid, meie soovitame, et rahu ülesehitamine, konfliktide ärahoidmine Äh, oleks abikõlbulikkuse kriteeriumitest lähtudes äh, toodud sisse ka geograafilistesse programmidesse. aitäh! aitäh, lugupeetud äh, esimees, mina esindan kriisijuhtimise initsiatiivi ja nagu te teate, siis meie tegeleme rahu ülesehitamisega ning president Ahtisaari kahe tuhande kümnendal aastal selle lõi. me oma töös keskendume sellele, et edendame dialoogiprotsessi konfliktipiirkondades üle kogu maailma ning me toetame konfliktide rahumeelset lahendamist Mägi-Karabahhis, Transnistrias, Moldovas ning dialoogid toimuvad Jeemenis, Afganistanis, Lõuna-Sudaanis, Palestiinas. projektide elluviimisel, mida mainisin, oleme me saanud raha stabiilsusinstrumendist ning meid paluti jagada oma kogemusi instrumendi kasutamise osas tahaksin rääkida mõningatest, natukene siseinfost, mis meil on eh, just Mägi-Karabahhi projekti raames eh, olnud. seda projekti on samuti rahastatud läbi kõneluse instrumendi. tahaksin peatuda erinevatel aspektidel eh, ja peatuksin lähemalt neljal. esmalt me tervitame otsust, millega kiirendatakse instrumendi kasutamist ja me leiame, et rohkem rõhku tuleb panna veel eeskirjade ja mm, protseduuride kiirendamisele. me oleme saanud kaheksateist kuu jooksul, äh, jooksul äh, juunist, äh, juulist kaks tuhat üheksa kuni detsembril kaks tuhat üksteist ning me oleme edendanud erinevaid rahu ülesehitamise projekte kogu piirkonnas, me oleme teinud samuti äh, taotluse kahe tuhande üheteistkümnendal aastal äh, rahastamise jätkamiseks, me endiselt ootame äh, lepingu pikendamist. selline suur lõhe rahastamises meie tegevuse seisukohalt on negatiivselt mõjutanud meie projekti ja pean ütlema samuti, et kahjuks Euroopa Liidu äh, liitu sellest tulemusena äh, nii, see ei ole kuidagi kaasa aidanud Euroopa Liidu mainele äh, samuti tahaksin ütelda, et meie jaoks on peamised just Äh, erinevad meetmed, mis me oleme võtnud selles piirkonnas. artikkel üksteist me oleme veendunud, et erimeetmed ning äh, vaheprogrammid äh, võiksid kesta vähemalt kolmteist kuud sellistes kriisipiirkondades nagu Mägi-Karabahhis, kus on vaja Euroopa Liidu toetust kodanikuühiskonna jaoks lühikesi, lühikeses perspektiivis vajalikke meetmeid ning seda selleks, et muutusi ellu viia Eh, niisiis, eh, me toetame igati eh, artiklit seitse ning seda muud, ning selle muutmist ning kolmandaks tahaksin rääkida koordineerimisest, me leiame, et koordineerimine on oluline. artikkel kaks, kus räägitakse mm, Euroopa Liidu süsteemi täiendavusest ning kooskõlastatusest on meie jaoks äärmiselt oluline, eriti mis puudutab väga tundlikes konfliktipiirkondades projektide elluviimist. see on eriti oluline, kui me räägime regionaalsetest konfliktidest, mis mõjutavad ka naaberriike. me oleme näinud äh, tihti koordineerimise puudulikkust erinevate Euroopa Liidu äh, üksuste vahel just kohalikul tasandil ning vahel vabaühendustena äh, oleme me olnud sunnitud koordineerima tegevust. näiteks võiks tuua Tbilisi delegatsiooni Gruusias, kus Armeenia ja Aserbaidžaani küsimustega tegeletakse samuti. samuti on väga hea koostöö olnud Euroopa Parlamendiga, me usume, et parlament peaks olema palju enam kaasatud peamiste dokumentide väljatöötamisse nagu kolleeg ütles, Euroopa Liidu delegatsioon peaks olema samuti rohkem kaasatud ja peaks rohkem koostööd tegema vabaühendustega, nagu meie enda vabaühendus. ja lõpetuseks tahaksin rääkida hindamisest. me pidime läbi viima iseenda projektide hindamise ning me ei leia, et see oleks kõige parem viis hindamise tegemiseks. sest et me ei saa kuidagi tagasisidet anda ma usun, et ikkagi komisjon või välisteenistus peaks sellega tegelema, aitäh. suur aitäh ja proua Brandner, raportöör. aitäh. suur aitäh meie neljale eksperdile. ma tervitan just teid ausate sõnavõttude eest, ma leian, et see on väga julgustav ning hea on, et te tõite välja need võtmepunktid. aitäh, et te rääkisite kõigest sellest. ja tahaksin veel tulla mõne küsimuse juurde, mida te mainisite. tahaksin eh, juba pealkirja kohta ütelda, siin on kirjas stabiilsusinstrument. stabiilsus on eh, Põhja-Aafrika puhul natukene negatiivne, sellepärast et eh, see oli seotud sellega, et diktaatorid peaksid oma kohale jääma paljudes riikides, kus seda instrumenti kasutatakse, suhtutakse pealkirja natukene skeptiliselt ja stabiilsus ei ole ilmtingimata just positiivne mõiste seal, aga võib-olla oleks hea nimetada seda kriisidele vastamise ja kriiside lahendamise instrumendiks. võib-olla võiks selle üle järgi mõtelda. teiseks, rakendusala, paljud teist rääkisid sellest kaksteist rääkis sellest nimelt, et stabiilsusinstrumenti ja humanitaarabi äh, kattuvad mõneti. nõustun sellega, et meil oleks vaja rohkem selgust ja äh, vähem dubleerimist, eriti kui äh, vahendeid on vähem, aga muidugi ma mõistan ka, et meil on ähm, looduskatastroofe ning inimtegevuse tagajärjel tekkivaid ohtlikke olukordi. nii et eh, humanitaarabi vallas, kus tegemist on ka turvalisuse küsimuste, julgeoleku küsimustega, tuleks ikkagi eh, leida vahendeid. kolmandaks, kas seda mainiti? inimõigustega kooskõlas olemine ning terrorismi vastane võitlus, siin tahaksin tulla selle juurde tagasi, eh, mis varem on juba juhtunud, nagu te teate, eh, volinik Ferrero Valdner omal ajal kirjutas alla deklaratsioonile, mm, eh, milles tunnustati vajadust kinni pidada inimõigustest täiel määral ka terrorismivastaste võitluste rakendamise puhul. aga selle rakendamise kohta me ei ole midagi näinud, selle tuletan meelde, kinnitas ära ka Katrin Ashton nagu te teate, on olemas ka konkreetsed juhised näiteks ähm, Ühendkuningriigi äh, välisministeeriumil. nii et ma arvan, et te peaksite sama tegema ja mina tahaksin sisse viia artikli, kus kutsutakse üles inimõiguste äh, järelevalvemehhanismi äh, loomisele ja Ühendkuningriigi kogemustest võiks välisteenistus siin eeskuju võtta. neljandaks tahaksin, et viidataks selgemalt äh, Euroopa Liidu kui vahendaja rollile dialoogis, see on võib-olla vähem tähtis, ja viiendaks, mida ka paljud mainisid, kodanikuühiskonna organisatsioonide mõju, tahaksin seda äh, osa tugevdada ja nagu te ütlesite, äh, kodanikuühenduste roll on oluline ka hindamises paljud teist rääkisid sellest, et ennetavalt on raske neid kaasata, seepärast et tegemist on selliste protsessidega, mida, mis tuleb käivitada väga kiirelt, aga vähemalt hindamise osas võiks nende rolli suurendada. ja lõpetuseks Euroopa Liidu eh, Parlamendi roll, mis muidugi on väga oluline ja kui me rääkisime läbi delegeeritud aktide mm, üle, siis ähm, see on miski, mida tuleks koos arutada, tahaksin siinkohal mainida veel ka kiirust, jah. see ei ole seotud nüüd ähm, mitte demokraatlike põhimõtete, vaid äh, finantsregulatsiooniga. Äh, triloog on käimas ning kahjuks nii palju, kui Euroopa Parlament eh, ka sooviks eh, kulutusi paindlikumaks muuta, eh, et paremini vastata kriisiolukordadele, siis nõukogus see nii ei ole ilmtingimata ja me tõesti üritasime, meil oli päris hea positsioon selle saavutamiseks. aga nõukogus on täielik blokaad tekkinud, nii et aga ma ei usu, et demok-, bürokraatliku järelevalve osa kuidagi pro protsessi aeglasemaks muudaks ja lõpetuseks äh, finantskülg. nagu te ka ütlesite, siis ma arvan, et äh, siin me peaksime arvete uuesti läbi vaatama kui me räägime rakendusalast, kui me tahame seda veelgi laiendada eh, ka mm, eh, rahvatervisele, inimtegelistele katastroofidele, siis võib-olla oleks võimalik pikas perspektiivis rohkem vahendeid eraldada. veel kord aitäh ekspertidele ja ma ootan eh, nüüd teie küsimusi. ja muidugi ka välisteenistuse arvamust.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 kuu raames, siis ma pean seda oluliseks pikenduseks, kuid olulised on siinkohal ka muud elemendid. kui me räägime artiklist neli, siin on täiendavalt kaasatud kliimatemaatika sellega kaasneb oht, et käesoleva vahendi spetsi-, spetsiifika läheb kaduma loomulikult äh, me peame arvestama kõikide osapoolte soove, aga me siiski peaksime kaaluma, äh, kas see on väga otstarbekas selle rahastamisvahendi puhul. aitäh. Äh, rahvapartei nimel, palun. aitäh. härra Preeda soovib esitada mõned küsimused tahaksin rääkida eh, nii enda kui ka kolleeg Kolleri nimel. ma tahaksin kõigepealt küsida uh, uh, suficient de clar delimitat acest instrument pentru stabilitate uh, astfel încât împreună cu alte instrumente financiare să faciliteze alocarea de fonduri pentru situație de urgență. Kas eh, selline rahastamisinstrument nagu stabiliseerimisvahend on tõesti täies ulatuses välja arendatud, on ju ka teisi rahastamisvahendeid, mille, kust oleks võimalik eh, saada täiendavaid eh, rahastamisvahendeid. kas me saame siinkohal rääkida sellest, et tegemist on täiel määral koordineeritusega? sellega, et rahastamisvahendid tõepoolest omavahel haakuvad. mida arvavad eksperdid, millised oleksid need äh, momendid äh, selles dokumendis, mida tuleks kindlasti parandada? Äh, ja kuidas parandada koostööd Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, sellepärast et Lissaboni lepingu jõustumisest alates on eriti oluline saavutada Euroopa Liidu poliitikate senisest suurem sidusus. me peame ka arvestama, et Euroopa Liidu poliitika ja tegutsemine kriisiolukordades öö, äh, on niisugune, mida liikmesriikide tegevus täiendab. mind huvitab, kuidas on selle uue dokumendi valguses arvestatud vajadusega tõhustada koostööd Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil ja kui me räägime lõikest kaks, mis puudutab äh, vabakondade osalust tahaksin teada, kuidas oleks võimalik saavutada vabakondade osaluse mõõdetavust. kuidas peaksid need vabakonnad osalema ja kuidas nende osalust mõõta. teiseks sooviks härra Kelam esitada küsimuse lisa üks kohta, siin on punkt D siin me räägime rahvusvahelistest kriminaalkohtutest ja selle, selle ja kuidas tõlgendada selle artikli lisa. aitäh, härra esimees. aitäh teie tehtud märkuste eest. tahaksin täna töö al-, kui me alustame tööd selle dokumendi kallal, öelda järgmist. tegemist on ainulaadse instrumendiga. nõnda öelda Euroopa Liidu tööriistakastis. samamoodi nagu nagu äh, mõne teisegi äh, instrumendi puhul, EIDIHA puhul, äh, peaksime lähtuma sellest, et stabiliseerimisvahend tagaks meile piisava paindlikkuse. väga sageli ka kasutati EASF-i ainult sellepärast, et see instrument oli teistest instrumentidest hoopis kiirem paindlikkus ja kiirus on väga oluline, kuid tegelikult ei ole väga tore, kui stabiilsusvahendid äh, kasutatakse ainult äh, kiiremas korras tule kustutamiseks. seetõttu arvan ma, ja see on olul-, seda teg-, selle ettepaneku tegi ka raportöör, et me keskenduksime rahu tagamisele, kriiside ennetamisele minu arvates on see väga arukas lähenemisviis. ma pole väga kindel, kuidas me suudaksime saavutada strateegilist lähenemist ja samal eh, saavutada selle vahendi paindlikkust ja tõsta selle vahendi eh, rakendamise paindlikkust. kuidas on seda võimalik teha eh, puhkevate kriiside tingimustes? minu arvates tuleks see vastuolu analüüsida ja sõnastada ja püüda ka lahendada. mis puudutab äh, selle vahendi äh, nimetust, siis mina siiski leian, et see võiks rahumeeli endiselt olla stabiliseerimisvahend, ma ei pea selles, äh, seda sugugi halvaks sõnaks, sõna stabiilsus nimelt, vahel võib-olla siin püütakse seda küll äh, Äh, niisugust muljet jätta, et sõna stabiilsus viitaks millegile negatiivsele, sellest on olnud juttu ka Araabia kevade äh, valguses, kuid ma sellegipoolest leian, et see nimel pole viga midagi. minu fraktsioon leiab, et menetluse lihtsustamisele on selles dokumendis tähelepanu pööratud, nagu ka eh, nende juurdepääsu, kes tegel-, kellele tegelikult see rahastamisvahend on mõeldud. ja ma leian, et see on eh, oluline, kuivõrd me ei kasuta seda mitte ainult eh, kiiresti puhkenud kriisi tingimustes. kui me räägime aga parlamendi rollist, eeskätt konfliktide ennetamise puhul ja kui me räägime rahvusvahelistest ja regiooniülestest konfliktidest, siis me veel kord, ma tahaksin rõhutada, et me peame pöörama tähelepanu koordineerimisele, et meie tegevused haakuksid ja ei oleks üksteisega vastuolus need tegevused, mis lähtuvad erinevatest tasanditest loomulikult me peame arvestama ka inimõiguste eh, aspektiga, see on iseenesestmõistetav, aitäh. aitäh. härra Munnis, palun. oi, prau, proua oli see. Los cambios en instrumento de estabilidad. suur tänu um mul on paar küsimust teile nüüd, kus me räägime stabiliseerimisvahendist, mina koostan arvamust eelarvekomisjonile ja olen põhimõtteliselt nõus sellega, mida ütles proua Brandner ja mida ütles äh, härra Lavstorm. iseäranis, mis puudutab Euroopa Parlamendi rolli, delegeeritud akti ja parlamendi järelevalveõigust, ma arvan, et me peame väga täpselt instrumendi puhul need valdkonnad määrat-, määratlema. ja mul on paar küsimust ka hoolimata sellest, et välisteenistus on juba vastanud meile nendes küsimustes. kõigepealt äh, prioriteedid uue stabiliseerimisvahendi kohta, iseäranis need, mis puudutavad julgeolekut ja, ja võltsravimitega kauplemist. ma ei tea, kas me peame, saame need siia instrumenti sisse panna. kas see on selle instrumendi peamine eesmärk, kas me peame tegelema selliste teemavaldkondadega, mis ei ole otseselt seotud rahu säilitamise või stabiilsuse meetmetega? see tekitab minule küsimusi, ma tahaksin teada tegelikult, mida arvavad stabiliseerimisvahendi haldajad ise, kas selline valdkond nagu näiteks võltsravimitega kauplemine, kas äh, sellised valdkonnad peaksid olema hõlmatud selle meeskonnaga tõsi, võltsravimitega kauplemine võib äh, tegelikult seada ohtu mõningates riikides rahva tervise, see võib küll tõsi olla, kuid äh, rahva tervisele võib olla ka teisi suuri ohte ja neid teisi ohti tuleks samuti arvesse võtta äh, sellisel juhul teiste rahvastikurühmade puhul teistes tingimustes. mina arvan, et rahu säilitamine, demokraatia tugevdamine, kriisiolukordadele reageerimine peaks olema selle instrumendi eesmärgiks ma arvan, et me ei peaks siin keskenduma teistele ohtudele, kogu nende ohtude müriaadile, mis, millega me üleilmastumas maailmas silmitsi seisame ja mis puudutab eelarvet, siis eelarve seisukohast ma ei tea, kas on tegelikult võimalik seda mehhanismi, seda vahendit rakendada nende teiste valdkondade puhul. rahastamisprotsendid mis on praegu selle instrumendi jaoks äh, määratud. ma ei tea, kas äh, neid erinevaid valdkondi peaks kaasama, ähm, relvad, veteranid, rahu säilitamine, demokraatlike institutsioonide ülesehitamine, valimised, äh, ja nii edasi ja nii edasi, need on kõik vanad prioriteedid, nüüd tulevad uued prioriteedid juurde, kuidas me seda kavatseme eelarves käsitleda? suur tänu! Jenny. proua Jenny välisteenistusest ja härra Tassu katsuge teha lühidalt teha. rahu säilitamine, konfliktide ärahoidmine äh,, suured väljakutsed äh, selles valdkonnas äh, on äh, seotud sellega, et suured vahendid peaksid olema kulutõhusad ja me tahaksime suuri summasid koos eraldada, et halduskulud oleksid võimalikult väiksed konfliktipiirkondades, nagu te teate, äh, väga väikesed summad, aga võivad palju saavutada. väikesed äh, hästi suunatud äh, programmid, mis on suunatud konkreetsetele valdkondadele, mis toimivad läbi vabaühe vaba, läbi vabaühenduste ja kodanikuühiskonna, need on väga edukad. nii et väikesed kodanikuühiskonna võimalusi ära kasutavad paindlikult reageerivad programmid oleks need, mida me tahaksime soodustada ja selle uue määrusega me üritame seda ka saavutada. ja seda me toetame. me arvame, et selle määruse ettepanekuga äh, püüame me Lissaboni leppe artikli kakskümmend üks vaimu äh, praktikas ellu rakendada. Uh, suur tänu, lugupeetud äh, esimees stabiilimisvahendi lisandväärtus oleks tegeleda te selliste teemadega, mida teiste vahenditega käsitleda ei saa. subsidiaarsuse vahend nii-öelda ja nüüd on see määruses tegelikult kirjas äh, ja uues määruse ettepanekus, äh, mille komisjon on esitanud, äh, on esimest korda seljas, et tegevus, kirjas, et tegevused peaksid olema sellised, mida teiste vahendite raames rahastada ei saa. ja ma arvan, et siin on mõningaid valdkondi, mida on mainitud juba, kiire reageerimine kriisiolukorrale ehk siis see kriisi reageerimine, aga on ka teisi elemente, kus me oht äh, on selline, et äh, seda ei saa hõlmata geograafilise instrumendiga, kas arengukoostöö vahendiga, demokraatia inimõiguste rahastamisvahenditega ja muudega. võtame näiteks kokaiini kauplemine, mis, kus kokaiin on pärit Lõuna- Aafrikast äh, ja jõuab sealt äh, siis erinevaid teid pidi Lõuna- ja Põhja-Euroopasse. Äh, geograafilisi instrumente meil tegelikult tõhusaid pole, mis aitaksid meil kõikides erinevates riikides sageli tegevusi ellu viia. ja siis näiteks terrorismivastane võitlus või selle toetamine, ma ütleksin, et äh, nii arengukoostöö vahend äh, kui Euroopa demokraatia instrument öö, äh, ei saa seda teha. ja jällegi stabiliseerimisvahendil oleks siin lisandväärtus see, näide veel, kui me tahame mitte riigipõhiseid tegevusi ellu viia demokraatia ülesehitamiseks, äh, siis samuti äh, poliitik, tegemist oleks poliitikaga, äh, mida ei saaks teiste vahenditega rahastada. me oleme püüdnud neid erinevaid valdkondi siis määruses ka välja tuua terrorismivastases võitluses tahaksime me mainida inimõiguste küsimust, mida ma on maininud nii eksperdid kui ka raportöör proua Brandner. meie oleme äh, rõhutanud inimõiguste edendamise tähtsust äh, ja rahvusvahelised ÜRO instrumendid, rahvusvahelised organisatsioonid äh, on siin välja toodud tahaksime tsiviilõiguslikku lähenemist terrorismivastasele võitlusele ja vastandina sõjalise kohtu lähenemisele, samuti demokraatliku järelevalve tagamine. Äh, selle määruse üks uusi elemente ongi see, et me ma-, toome konkreetselt välja parlamendid äh, kui äh, järelevalveorganid. samuti jätkame terrorismivastase võitluse üle järelevalvet teostamist ise. toon teile ka näite, eelmisel aastal paljud valitsused reageerisid vägivaldselt meeleavaldustele ja kõrge esindaja otsustas äh, sellistes tingimustes äh, peatada äh, abi edastamise terrorismivastase võitluse jaoks härra Toel, palun. Press the button. But, button. Oh, sorry, excuse me. Thank you, sorry uh,. Thank you, German uh,. Michael Doyle acting. suur tänu uh,, Michael Doyle uh, välispoliitiliste instrumentide talitusest uh, paar sõna ka peamiste küsimustega ja märkustega kohta, mida siin äh, mainiti, kõigepealt kiiruse küsimus, ma võin teile teha suur, tuua suurepärase näite, väga hiljutise näite, umbes kümme päeva tagasi ÜRO nõudis Euroopa Liidult kiirelt abi selleks, et äh, ÜRO järelevalvemissiooni Süürias äh, vaatlusmissiooni ellu viia. ja nädal aega toimisid, toimusid läbirääkimised, mida on võimalik teha. koostati pakett ja kolme päeva jooksul oleme langetanud rahastamisotsuse, viinud läbi äh, konsulteerimise ja täna hommikul kell kümme see finantseerimisotsus äh, võeti täielikult vastu. Äh, teostati juba ost või ähm, täna teostatakse juba ostud ja kümne päeva jooksul on tellitud tooted juba Damaskuses. me ei tee seda küll iga päev ja äh, ka iga nädal, aga kui tõesti on kiire, siis me suudame kiiresti tegutseda. sageli on vaja rohkem aega, et meie sekkumist täpsemalt määratleda ja paika panna. mis puudutab äh, looduskatastroofidega seotud toetust ja selle kaasamist äh, selle määruse alla siis äh, ma tooksin teile sellel kohal ka paar näidet, äh, mis näitavad, kui oluline on äh, ka selle võimaluse kaasamine. võtame Haiti pärast maavärisemist või Pakistani pärast üleujutusi paar aastat tagasi. sellises olukorras tuleb nendes riikides säilitada stabiilsust ja selleks on vaja, et rahvastik näeva, näeb, et tuleb abi, et tuleb abi, mis on midagi enamat kui lihtsalt humanitaarabi, et tegeletakse ka ülesehitamistööga juba selles faasis. ja see on, nagu härra Lambsdorff viitas, viimase võimaluse instrument äh, kui teised instrumendid saavad, kui saab kasutada teisi vahendeid, teisi instrumente, siis äh, väga tore, aga võib-olla sellist võimalust ei ole, näiteks Dominikaani Vabariik Haiti äh, sisserändajatega, nad ei taha kasutada neid vahendeid, mis on äh, eraldatud Dominikaani Vabariigile oma, nende pagulaste jaoks, aga selleks, et aidata olukorda lahendada, ära hoida äh, rahutusi, on vaja täiendavaid rahastamisvahendeid äh, ja siin puhul on jällegi suurepärane näide sellest, kuidas saab looduskatastroofi tagajärgedega selle rahastamisvahendi abil tegeleda paindlikkusega seotud ettepanekud uues määruses, mul on hea meel, et te toetate neid, suurem osa äh, nendest ideedest on pärit horisontaalsest hindamisest eelmisel aastal, äh, siis teised äh, hädaabivahendid Mähi-Karabahhi ja puhul oleks olnud sellest väga, väga palju aega saanud kokku hoida programmide hindamine, kuulasime, mida te ütlesite projektide tasandil äh, hindamise läbi valdkon-, äh, hindamise suhtes. Äh, me töötame praegu selle teema kallal, rahvusvaheline, rahvusvahelised kohtud, me töötame selle valdkonna kallal. Liibanonis olime meie ainukene instrument, mida sai kasutada rahvusvahelise kohtu toetamiseks selles valdkonnas ja ma arvan, et nüüd vist minu poolt ka kõik aitab praeguseks. härra Maier palun, teil on sõna. Thank you, Mr. Chairman. Oh, pardon, Chewy. <laughs> Apologize. It's the first time I'm in, in your group, so uh, oh, I have not so much to add to what äh, olen esimest korda teie komisjonis äh, ja mul ei ole midagi lisada kolleegide poolt öeldule. Äh, tahaksin tänada teid heade kommentaaride eest ja heade mõtete eest. ja veel üks kommentaar äh, nende uute tegevuste äh, kohta, võltsravimite vastane võitlus, äh, tegemist on uue ohuga, mis on iseäranis aktuaalne Aafrikas ja vaestes riikides võib sellel olla vägagi ebastabiliseeriv mõju. loomulikult see on kasuallikaks teistele teist sorti kauplejatele, terroristlikele rühmitustele ja seetõttu ma arvan, äh, me peaksime olema avatud ja kogu selle ebaseadusliku tegevuse suhtes olema, olema rohkem avatud ja tähelepanelikud. miks neid tegevusi kaasata ja miks kaasata looduskatastroofid? abisaajate piirkondade ja riikidega suheldes oleme me kogenud, et kui me investeerime ainult terrorismivastastesse meetmetesse äh, ning äh, kui me keskendume ainult julgeoleku aspektidele, siis äh, see läheb väga kalliks maksma ka kasusaajate riikide jaoks. kui on tegemist mingisuguse looduskatastroofiga äh, või mingi bioloogilise katastroofiga, olgu see siis tulenenud looduskatastroofist või terroristlikust katastroofist, siis äh, tagajärjed rahva jaoks on äh, tegelikult sageli samad. ja kui me näitame siis nendele riikidele, demonstreerime, et looduskatastroofidega äh, tegeledes käsitleme me ka julgeoleku problemaatikat ja terrorismivastase võitluse problemaatikat, siis on äh, sageli kergem neis huvi tekitada ja neid liikuma panna. Äh, meetmed äh, sageli on üsna sarnased selliste tegevuste puhul. me võime siin analüüsida olukorda ja kui me piirdume ainult terrorismi vastase võitlusega või kuritegevuse vastase võitlusega, siis oleks meie tegevus vägagi piiratud nii palju siis minu poolt. suur tänu. suur aitäh. nüüd ma tahaksin küsida, kes ekspertidest sooviks veel kord sõna saada. palun, üks minut. jah, aitäh. tuleksin mõningate küsimuste juurde, mis esitati esmalt äh, tahaksin rõhutada seda, kuivõrd äh, vajalik ja ainulaadne see instrument on tuleksin jällegi Mägi-Karabahhi näite juurde, sellepärast et äh, ilma kõnealuse instrumendita siin me tööd teha ei saaks. seeläbi on meil võimalik saada rahastust, meil on võimalik kasutada liikmesriikide vahendeid. Äh, siin konfliktis Euroopa Liit äh, liidu poolt osalevad liikmesriigid eraldi iseseisvalt ja see on keerukas olukord, nii et ilma kõneluse instrumendita oleks meil väga raske. veel äh, tahtsin rääkida sellest, äh, mida mainis härra Preda, äh, nimelt artikkel kaheksa ja kodanikuühiskond. ma leian, et kuna siin on kirjas tuleks, äh, kui, kus kohane konsulteerida where appropriate. ma arvan, et see on äh, väga tähtis, sest et me ei tegutse mitte vaakumis, vaid äh, tegemist on väga tundlike konfliktidega ning seega konsulteerimine kohalike mm, poliitilise maastiku esindajatega ning ka kodanikuühiskonnaga on väga oluline, see tuleb kaasata strateegiasse. niisama seda teha ei saa ja veel tahtsin rääkida üldse koordineerimisest, ma usun, et see on äärmiselt oluline, koordineerimine liikmesriikidega kohalikul tasandil, äh, praegu seda ei ole, Moldova puhul on väga hea äh, juht, kus äh, delegatsioon koordineerib asi, abi kohalikul tasandil Mägi-Karabahhi puhul aga seda teha ei saa, sellepärast et seal on kolm erinevat delegatsiooni Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan ning koordineerimist eh, põhimõtteliselt peaaegu ei toimugi. Eh, meil oli juhtkomisjoni eh, koosolekute süsteem, välistalitus tegeles sellega ja koordineeris seda ja see toimis päris hästi, nii et väga hea oleks, kui nüüd ta tagasi selle süsteemi juurde tuldaks jah, kaks märkust, härra šerif. koordineerimise kohta ma usun, et ja kui analüüs konflikti kohta on hea ning seda infot jagatakse ning on ka olemas ka strateegia, kas riigi kohta või siis kriisi enda kohta, siis see on parem alus koordineerimisele kui lihtsalt see, et me lähtume instrumendist, aga tegemist on laiema küsimusega mis puudutab üldiselt Euroopa Liitu. aga eh, tähtsam küsimus on, küsimus on see, mida Euroopa Liit saab teha kriisiolukorras ja kuidas eh, välja selgitada, milliseid instrumente saab kasutada, muuhulgas ka siis stabiilsusinstrumenti. samuti on oluline vaadata ka, kuidas liikmesriigid saavad panustada ja samuti Euroopa Liidu delegatsioonid juba koha peal kas eh, pigem finantsregulatsioon kui äh, delegeeritud aktid äh, tegelikult aeglustavad protsessi. nõustun äh, raportööri Brandneriga, pigem ikka finantsregulatsioon, mis ilmselgelt mõjutab olukorda. ning see tekitab raskusi abisaajatele. näiteks kui me viisime läbi hindamise, siis oli selge et ametnikud äh, tegid äh, palju tööd selle nimel, et võimalikult kiiresti edasi liikuda, aga ikkagi äh, regulatsioon tõkestas nende tegevust. Martinelli, Priigo. proua Martinelli. jah, tahaksin tulla selle viimase küsimuse juurde, mida mainis Andrew ja kuidas abi saada. minu kogemus äh, Aafrika küsimustes, äh, ühisjulgeoleku kaitsepoliitika valdkonnas äh, näitab, et missioonide jaoks vahendeid oli võimalik saada, ma võtsin ühendust ka ähm, Euroopa välisteenistuse esindajatega mulle öeldi, et aga vahendid on ära programmeeritud juba äh, me taotlesime mõnda tuhandet, paari tuhandet dollarit, nii et tegemist oli suhteliselt väikeste summadega. minu oma kogemuste põhjal võin ütelda, et äh, töö ei toimu alati äh, koordineeritult, äh, tihtilugu üritatakse vähendada halduskoormust, aga ilmtingimata ei arvesta olukorraga koha peal samuti, mis puudutab vahendamist ja lepitusmeetmeid, siis siin on tegemist olulise uuendusega. aga eriti huvitab mind delegatsioonide võimekus välja selgitada, mis valdkondades on võimalik äh, lepitus- ja vahendustegevus äh, vahendeid suunata, sellepärast et konfliktide lahendamise osas ei ole ilmtingimata koolitust toimunud ning äh, Äh, mis puudutab veel äh, kohaliku koga-, äh, kohalikke kogukondi, siis nemad ei ole ilmtingimata kaasatud verstapostide väljatöötamiseks, nii et nendega peaks rohkem arvestama. aitäh ja kokkuvõtteks saab sõna raportöör. jah, aitäh, aitäh kolleegidele kommentaaride eest ning äh, ka küsimuste eest ning välistalitusele samuti aitäh. tahaksin ütelda kolleeg Toili mm, Süüria paketi eest, tegemist on heade uudistega siin ja nõustun härra Lambsdorfiga. jah, ühest küljest me üritame olla väga paindlikud, samas aga ei tohiks juhtuda ka niimoodi, et tegemist on sellise ühise kassaga, kus siis kõik saavad midagi eh, niisama välja võtta, tegemist on strateegilise, strateegilise vahendiga. Maria Munjas tahaksin samuti tänada eh, kommentaaride ja täpsete näidete eest selle kohta, kus eh, projekte rahastatakse ning kus on tekkinud küsimusi seisus, seoses lisaväärtusega härra Galtieri ja kliimamuutuse, ma arvan, et jah, et võiks selle ära kustutada. aga ma ei usu, et äh, rohesed äh, seast raportöörid seda saaksid toetada. nii et äh, aga siin me võiksime veel edasi mõtelda küll. ja lühidalt tuleksin tagasi humanitaarabi küsimuse juurde. härra Tolte mainis Dominikaani vabariiki ning põgenike puhul fondide mittekasutamist, EDF peaks kasutama siin oma vahendeid. see, et ei taheta, ei tähenda, et ei ole võimalik neid kasutada. ja samuti ma ei ütelnud, et ei ole ühtegi looduskatastroofi või inimtekkelist katastroofi, kus seda vahendeid kasutada ei saaks vastupidi, ma ütlesin, et aga et äh, tuleks pigem keskenduda julgeoleku äh, olukordadele, mitte niivõrd humanitaarabile ja nõustun sellega, mida paljud ütlesid ka väikeste summade kohta ja selle kohta, et väikesed summad on väljakutseks äh, Euroopa Liidule üldiselt. see on seotud ka meie personali äh, personaliga, sellega, kui palju meil personali on, nii et Euroopa Parlament peaks äh, taotlema suuremat paindlikkust, seda ka väikeste summade puhul ja selliste küsimuste lahendamiseks tõenäoliselt oleks vaja rohkem personali. Euroopa Parlamendi rolli lõpetuseks, kui me paketi üle läbirääkimisi pidasime, siis äh, pean ütlema, et kõik see ei ole ainuüksi minu kätes. seda arutatakse ka härra Mauro, härra Lambsdorff osalevad meie töörühmas, härra Pruuk äh, juhatab seda. aga ma usun, et välisasjade komisjon suudab leida ka hea lahenduse. nii et ootan läbirääkimisi Ehm, töö käib praegu paralleelselt, seega me üritame siis äh, oma ettepaneku välja töötada. ja tõesti tahaksin veel kord tänada teid kõiki ning ootan äh, ka teie muudatusettepanekuid kogu dokumendi kohta, aitäh! Grazie! Qualche momento di pausa? aitäh! me teeme väikese vaheaja. me peaksime ootama seda ära selle inimese, kes järgmises punktis sõna võtab, aitäh! Colleghi, passiamo al punto seguente. In associazione con la delegazione alla Commissione parlamentare di cooperazione. Nüüd eh, me alustame järgmise päevakorrapunkti arutamist. Meil on siin eh, Euroopa Liit eh, Venemaa parlamentaarse komisjoni liikmed ja nüüd me äh, tutvustame uurimust poliitilise ja sotsiaalse arengu suunad Venemaal kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal seoses Venemaa uue rolliga globaalsel tasandil. see on tähtis selleks, et me mõistaksime Venemaa tegelikku rolli äh, ja võimalikke arenguid pärast, nüüd pärast seda, kui Venemaal toimusid presidendivalimised Äh, me peame arvestama ka äh, neid pingelisi piirkondi, mis Venemaal on, aga ka seda, kui spetsiifiliselt seda, neid sündmusi Venemaal kajastatakse. meie jaoks on oluline vaadelda, milline on äh, Venemaa välispoliitika olemus ja kuidas seda mõjutavad muuhulgas nafta hind ja poliitilised arengud. Äh, tahaksin uurimuse tutvustamiseks anda sõna selle koostajale kümneks minutiks. So this report was written by a political scientist and an economist selle raporti on koostanud äh, poliitikateadlased ja majandusteadlased, aga täna pärast. General question I am raising is whether we are looking at the prospect of a more täna pärast annan, kommenteerin seda siis mina ning äh, küsimus on eelkõige selles, kas äh, tegemist on avatuma Venemaaga või mitte. mina olen pigem skeptiliselt meelestatud ja tõenäoliselt me ei näe nii palju muudatusi, kui võib-olla loodetakse. aga nüüd teema juurde, esmalt. Venemaa seisab silmitsi mõningate väljakutsetega lähitulevikus. ja äh, põhimõtteliselt äh, nende väljakutsete läbi on neil võimalik avatumaks muuta, muutuda. Äh, Venemaa parlamendis küll ei ole veel lõplikku otsust langetatud, aga oodata on selle suve lõpus liitumist WTO-ga kui nii läheb, siis tõenäoliselt leiab aset veel muidki sündmusi, mis samuti võivad endaga kaasa tuua suurema avatuse. G kahekümne juhtimine esimesest juulist, äh, APEC-i tippkohtumine Vladivostokis, mida võõrustab Venemaa siis septembris jällegi mingit kindlust ei ole, aga suuri võimalusi on, et Venemaa saab järgmisel aastal OECD liikmeks seejärel toimuvad Sotši olümpiamängud, tali olümpiamängud siis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja jalgpalli maailmameistrivõistlust kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. seega Venemaa eh, võib avada oma uksed eh, välismaailmale nende sündmuste raames. majanduskohus-, eh, lubadused WTO-s, madalamad imporditariifid, ekspordimak-, maksude mm, parandamine Äh, subsiidiumid põllumajandustele, tehniline ja tollikontroll, äh, suurem avatus äh, otsestele välisinvesteeringutele, intellektuaalomandi õigus ja nende kaitse ja nii edasi, turuga seotud investeerimismeetmed ja nii edasi. ja siin on veel muidki faktoreid tähtaeg ei tule kohe kätte kõikide nende lubaduste puhul, osad äh, lubadused tuleks täita koheselt äh, liitumise hetkel, aga ülejäänutega läheb rohkem aega, nagu siin on ära toodud. nelikümmend protsenti impordi äh, tolli vähendamisest, see peaks juhtuma kolme aasta jooksul ja mm, kakskümmend protsenti hiljem veel viie aastaga tuleks siis äh, tolli vähendada vanametallilt ja nii edasi. mõte on aga selles, et osad muutused, milles äh, Venemaa on saavutanud läbirääkimiste käigus, on minu meelest üpriski Venemaa enda huvides. väga palju aega läks, et äh, sellise kokkuleppeni jõuda, aga selleks on huvitatud liikmesriikide töörühm, kuhu äh, kuulus üle viiekümne riigi ja nemad on väga palju järeleandmisi teinud. tegemist oli kõige suurema huvigrupiga üldse ähm, WTO laienemise raames. rakendamine. liitumine äh, WTO-ga äh, avab Venemaaga rahvusvahelisele aruandlusele. aga me teame, et ka tüliküsimuste lahendamise küsimus äh, on miski, mis nõuab aega, ei ole mingit kiiret, äh, rahuldavat, äh, kõikehõlmavat lahendust sellele Te kindlasti äh, olete kursis äh, pikemate, äh, pikkade konfliktidega Airbusi ja Boeingu osas Euroopa ja Ameerika vahel. see on olnud väga pikk protsess ja see võib jätkuda. peamine surve reformide läbiviimiseks Venemaal ei tulene mitte WTO-ga liitumisest see aitab kaasa vaid pigem võiks ikkagi nafta hind mõjutada seda, ma olen veendunud, et äh, kui naftahinnad pikalt madalad on, siis see oleks suurimaks reformide läbiviimise äh, mootoriks. reforme on vaja, vähemalt mõningaid ja siin ekraanil on ka ära toodud äh, Venemaa koht Maailmapanga andmetes, tegemist on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, andmetega, nii et eh, siin on Venemaa saja kahekümnendal kohal üldises arvestuses, ma detailidesse praegu laskuma ei hakkaks. Eh, parimad ennustused. Venemaa majandustegevuse kohta ja SKT kohta keskpikas perspektiivis, siis aastani kaks tuhat kakskümmend on kolm koma kolm protsenti, kolme, kolme punkt kolmepunktiline SKT tõus. siin te näete ära kõige paremaid, äh, kõige optimaal-, optimistlikumat viieprotsendilist äh, ja ka vähem optimistlikumate kahe koma kahe protsendilist ennustust. nii et see, need on sellised võimalikud stsenaariumid, mis siin on ära toodud ja WTO mõjutab äh, siin muidugi olukorda ning äh, tõenäoliselt äh, siis võiks olla kasvumäär kolm punkt kolm. kas WTO-ga liitumine ilmtingimata toob kaasa rohkem paremat olukorda majandusvabaduste küsimuses? kui me vaatame majandusvabadusi, erinevates riikides, siis endistes kommunistlikes riikides äh, on siin toodud ära olukord Armeenia äh, vasakul pool, Hiina, siis Gruusia, Ukraina. Hiinas olukord paranenud ei ole, Ukrainas mitte ka mitte Gruusias, küll Armeenias võib-olla natukene on paranemist olnud. muidugi on palju muidki faktoreid, mis mõjutavad olukorda majandusvabaduste puhul, aga WTO-ga liitumine ilmtingimata ei avalda väga suurt mõju. staatus quo Venemaal, nüüd siin räägiksin punasest ja sinisest joonest me näeme status quo endaga kaasa toonud päris suure jõukuse kasvu kahe tuhande kaheksanda, kahe tuhande üheksanda kriisi puhul on näha langust. aga sellest peale on tõus olnud neljaprotsendiline Ja siin on ära toodud ka majapidamiste tarbimine ning SKT. Te näete, et mõlemad on tõusnud. üheks küsimuseks, mida käsitleb see raportis, on see, kas WTO-ga liitumine mõjutab ka regionaalset olukorda ja ebavõrdsust. kõige paremate hinnangute kohaselt mis puudutab otseseid välisinvesteeringuid, siis Edela-Venemaale võiks äh, keskenduda peamised investeeringud. siin on ära toodud äh, siin ekraanil äh, tööhõive tase erinevates administratiivpiirkondades. Moskvas on töötus alla kahe protsendi, Ingušeetias Tšetšeenia naabruses siis peaaegu viiskümmend protsenti ja vahe sissetulekutes, mida me samuti käsitleme raportis, on äärmiselt suur. nafta hind ja SKT mõjutavad üksteist äh, tugevalt, siin on kaks äh, vertikaalset telge. samade protsentidega küll päriselt tegemist ei ole, aga sinine joon on siis nafta hind äh, eurodes ning punane SKT ja ennustused on kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. Venemaa ennustuste, ennustused on minu meelest väga optimistlikud. Nad leiavad, et nafta hind tõuseb väga vähe ja on suhteliselt stabiilne, aga te näete, kuidas minevikus nafta hind on muutunud, nii et tõenäoliselt tulevikus on, saavad muutused olema ka radikaalsemad. kokkuvõtteks, WTO-ga liitumine võib potentsiaalselt kaasa aidata Venemaa majanduse liberaliseerimisele, aga on ka muid faktoreid, mis mõjutavad olulisemalt ehm, Venemaa ühiskonda ja majandust ja see on seotud eelkõige just siseriikliku survega, me oleme näinud ka meeleavaldusi tänavatel hiljuti. samuti ei ole selge, mis suunas uus valitsus hakkab edasi liikuma, natukene infot on, aga täielikku teavet selle kohta ei ole tõenäoliselt kuni viieteistkümnendani äh, sellel kuul. veel muidugi nafta hind mõjutab äh, tung-, tugevalt olukorda. isegi kui WTO-ga liitumine äh, tähendab ka teatud kohustusi ja isegi kui kõiki kohustusi täidetakse, siis eh, WTO mõju nii suur ei ole, küll aga eh, sünergia, mis eh, tekib seeläbi ühest küljest siis siseriikliku surve, teisalt riigi avamise vahel, see võib kaasa aidata. aga rõhutaksin, et mingeid suuri muudatusi ei kaasne sellega lihtsalt seetõttu, et WTO-ga liitutakse, aitäh aitäh. härra Svoboda, palun. Continuing some uh, words in english. I fully agree and share the conclusion. jah, aitäh. tahaksin uh, esmalt ütelda, et tõepoolest äh, WTO tõenäoliselt ei muuda uh, Venemaa struktuuri ja Venemaad kui sellist, seda me oleme näinud ka muude riikide puhul, Hiina puhul näiteks, just suuremate riikide puhul, WTO iseenesest midagi eriti ei muuda. muidugi see tähendab seda, et äh, muututakse avatumaks ja võib-olla ka äh, suured äh, konglomeraadid, suurettevõtted, neid piiratakse ja võib-olla koheldakse võrdsemalt äh, ettevõtteid üldiselt. eriti kui WTO-ga äh, liitumisega kaasnevad ka teatud äh, õiguslikud kohustused, mis parandavad investorite olukorda. muidugi, kui sellega mm, kaasneb ka vähesem korruptsioon kui eh, nendele aspektidele rõhku pannakse, siis WTO-ga liitumine võib eh, positiivselt mõjutada moderniseerimist Venemaal. teiseks nafta hind. jah, ma arvan, et sellel on määrav tähtsus, kõrge nafta hind eh, piirab neid mehhanisme, mis viivad reformideni ja seda survet, mis viiks reformideni ma eeldan, et nafta hind jääb kõrgeks, eriti võttes arvesse majandusarengut eh, üldse kogu maailmas ja seda tõenäoliselt majandus kasvab, hakkab keskmiselt kasvama, siis eh, kõrge nafta hind tähendab seda, et vähem on survet reformide läbiviimiseks kui aga järgneb eh, majanduslangus kogu maailmas, siis nafta hind võib ka langeda ning reformide protsessi tuleb edasi Venemaal, aga eh, ma seeläbi tahaks ütelda, et loodan majanduslangust. mõned elemendid on olulised lisaks sellele, mida juba mainiti, näiteks viisa liberaliseerimine. Eh, viisa liberaliseerimine tähendab seda, et äh, ülikoolidest, äh, samuti majandusvaldkonnast äh, rohkem inimesi läheb Venemaalt välismaale ja vastupidi, siis see võib olukorda parandada, sellepärast et Venemaal oleks vaja rohkem avatust, rohkem kontakte ka näiteks nii-öelda keskklassiga ja Euroopa ühiskondadega üldse Äh, äh, muidugi mõista, mis puudutab kõrgklassi, siis neil on kontakte, äh, rikkad venelased reisivad ringi kuurortites ja peatuvad hotellides, aga just keskklassi jaoks oleks vaja rohkem kontakte, sest neil on raskusi viisade saamisega ja ning viisa liberalise-, liberaliseerimine võiks kaasa aidata siin. muidugi Euroopa ja Euroopa valitsuste ühtsem seisukoht aitaks kaasa. me näeme, et jälle ja jälle valitsused astuvad kõrvale kokkulepitud äh, äh, poliitikast, Ungari näiteks Nabucco puhul äh, on valmis rohkem Venemaad toetama, samuti seda oleme näinud ka teiste riikide puhul, nii et see on probleemiks. kui meil oleks ühtsem seisukoht kõikides läbirääkimiste küsimustes, siis me saaksime rohkem mõjutada arenguid Venemaal. see muidugi äh, hõlmab ka Ukraina olukorda ning äh, tolliliitu Ukraina, Venemaa ja Kasahstani vahel. üldiselt Venemaa üritab säilitada tasakaalu siin Äh, võib-olla jõuda kokkuleppe mõningates küsimustes äh, Euroopa Liiduga, mõningates küsimustes idapoolsete riikidega. Venemaa poliitikud üritavad samuti tasakaalu tagada erinevate valdkondade vahel ning mängida siis keskset rolli ja üritada žongleerida nende elementidega. aga Euroopa seisukohast ikkagi meil peaksid olema selged seisukohad ja meie ühine seisukoht peaks olema tugevam ja see sunniks ka Venemaad äh, vastama konkreetselt meie arvamustele. üldiselt kahetsen, et äh, läbirääkimistes äh, partnerluse ja koostööleppe üle Euroopa Liidu ja Venemaa vahel meil ei ole mingit suurt edu saavutatud kui me tahame viisade liberaliseerimises edu saavutada, siis siin tõesti võiks paremini edasi liikuda energiaküsimustes, kahetsen, et me jällegi oleme võib-olla natukene erimeelsustel. seega ma leian, et tänased meie positsioon jääb endiselt taoliseks ebakindlaks, eks paistab, mis saab äh, uue valitsusega ja järgmiste äh, päevade jooksul noh, Putin äh, eks siis paistab, kas jääb oma positsiooni juurde, mis praegu on selline, et ühest küljest on küll peaaegu totalitaarne juht, jagades vahendeid aga võib-olla ei tea, kas reformid, suhtun neisse päris kriitiliselt, tegemist ei ole äh, päris reformidega, kui me vaatame, mis tingimustel neid läbi viiakse. aga ma ei usu, et tegemist oleks õige teega edasi. võib-olla kui mõned äh, juhid, kes valitakse ja kui Putin nad ametisse nimetab, siis mõningates valdkondades suudetakse edasi liikuda Eh, näiteks kui eh, kupanerid eh, esindavad linnu, üritavad vähendada korruptsiooni ja majandushuvidest Eestis, siis võib-olla oleks seeläbi ka Euroopal nende juhtidega koostöös võimalik edendada moderniseerimist kogu Venemaal. kokkuvõtteks ma arvan, me peaksime jääma tähelepanelikuks, endiselt pragmaatilised olema ega kritiseerima, kus vaja, me oleme näinud, et inimõigusi rikutakse, aga me peaksime samuti WTO äh, puhul äh, rikkumistele tähelepanu pöörama. me peame, kui Venemaa liitub WTO-ga, siis äh, reeglitest kinni pidama ja ma arvan, et see on peamine sõnum meie poolt, õigusriik on väga oluline mitte ainult kodanikuühiskonna jaoks, vaid ka majandusarengu seisukohalt, aitäh! Grazie, a questo punto la parola all'onorevole Knut. nüüd annan sõna head Knut Fleckensteinile, kes on Euroopa Liidu ja Euroopa Parlament, Parlamentaarse Assamblee koostöökomisjoni liige. härra Svoboda just äh, tegi omapoolsed märkused selle uurimuse sisu kohta. ma olen nendega nõus. mul ei ole ka tegelikult eriti palju küsimusi, äh, sest äh, kui asjale läheneda positiivselt, siis nii keeruline see uurimus nüüd ka ei ole, et sellest poleks võimalik aru saada. see tähendab, et Venemaa võib tänu vaba FTO-ga liitumisele muutu vabama, vab, muutuda vabamaks, aga ka ei pruugi. ma tahaksin oma sõnavõtus keskenduda kahele küsimusele, esiteks see puudutab Euroopa Liidu ja äh, Venemaa vahelisi läbirääkimisi uue lepingu sõlmimise kohta. paljud, muuhulgas ka välisteenistuse esindajad ja ettevõtjad Venemaal on andnud mõista, et Venemaa liitumine WTO-ga omab positiivset mõju praegu juba kergelt nagu kriginal kulgevatele läbirääkimistele Venemaa ja Euroopa Liidu vahel. uurimus võtab selles osas väga ettevaatlikult sõna ja mitte eriti optimistlikult. tegelikult oleks huvitav teada, miks see nii on ka see tuleb sellepärast, et meil puudub üksmeel te teema energiavarustuse puhul või on teisi põhimõttelise tähtsusega küsimusi. ja teiseks ma tahaksin teada teie arvamust, milline eelised, millised eelised tuleneksid sellest, kui Venemaa kuuluks OECD-sse? aitäh. aitäh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 ülevaatest, mis on äh, hästi ette valmistatud, äh, põhjalikult analüüsitud, käsitleb WTO dimensiooni, mis on Venemaa jaoks tõsiseks sammuks edasi ja teiselt poolt ka Euroopa Liidu jaoks on tegemist sammukesega edasi. see aitab tagada meie parema kaubanduskeskkonna kaubavahetuses Venemaaga. aga mul on küsimus ja ma tahaksin teadlastelt, kes selle dokumendi on koostanud, selle kohta küsida, et kuidas on lood korruptsiooniga? Te mainisite loomulikult selles dokumendis korruptsiooniprobleemi seoses Venemaaga, aga lugesin hiljuti Indami ähm, raportist, et umbes kolmkümmend viis protsenti Venemaa majandusest äh, on mõjutatud korruptsioonist mitte ainult kohalikul tasandil, vaid lausa see korruptsioon äh, algab kesksest tasemest, äh, poliitilistest liidritest pihta. ja ma tahaksin küsida, millised, milline on teie ettekujutus sellest, äh, kuidas WTO-ga liitumine võiks, kui see üldse võimalik on, olukorda muuta seoses süsteemi korruptiivsusega ja teine oluline element, kui me tahame, et Venemaa areneks positiivses suunas, siis äh, loomulikult korruptsioon ühelt poolt on sellega seotud, kuid äh, õigusriigi põhimõttega seotud puudujäägid äh, ning on teiseks elemendiks, mis olukorda mõjutavad ja kas WTO liikmelisus aitab ehk mõjutada WTO eeskirjade kohaldamist üldse. siiamaani äh, on Venemaaga olnud mitmeid tõsiseid probleeme õigusriigi põhimõtete järgimises. kolleeg Kirillov, palun. Grazie uh,. I'd like to touch upon uh, the... suur tänu selles analüüsis, mida te meile tutvustasite, käsitleti peamiselt majandust ja selles analüüsis äh, ei mainitud kordagi Venemaa-Hiina suhteid. mina aga arvan, et tegemist on olulise teguriga. miks ma selle teema tõstatasin? on olnud märke, et äh, viia, et plaanitakse tõsiseid piiriüleseid investeeringuid, ühisprojekte, äh, aga taga midagi praktikas äh, tegelikult ei ole ellu rakendunud. ja esimest korda kritiseeriti Hiinas kõrgel tasemel Venemaa majanduse arengusuundi. kui ma nüüd mainisin juba siin Hiinat, siis Hiinaga seoses ma usun, et Venemaa huvides on valida oma partneriks Euroopa Liit just nimelt Hiinat silmas pidades on Venemaal vaja Euroopa Liitu ja Euroopa Liidul omalt poolt on vaja Venemaad ma olen nõus äh, kõigi nende kommentaaridega äh, praeguse poliitilise olukorra kohta, kuid äh, Venemaal on oluliseks jõuks see uus keskklass ja see on väga huvitav nähtus ja sellega seoses, mis puudutab majanduslikku vabadust, siis kõige rohkem kannatavad praeguses olukorras väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. ja ilma väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjateta äh, jääb Venemaa majandus, majandus äh, palgalseisu veel pikaks ajaks. siis teine asi, millele kindlasti tuleb tähelepanu taha, on potentsiaalne viisa liberaliseerimise mõju ja kolmandaks julgeoleku ka seotud küsimused, ühised äh, raketikaitseplaanid. Äh, ma ei tea, miks me ei saa seda probleemi äh, NATO ja Venemaa vahel lahendatud. härra Schultz, palun. minu küsimus härra Hansonile on järgmine. kas on olemas põhjendatud lootust, et Venemaa liitumisega WTO-ga on selles riigis tagatud senisest suurem õiguskindlus. tegemist ei ole ju õigusriigiga. isegi endine president äh, Medvedjev kurtis selle üle, et riigis valitseb õiguslik nihilism, et äh, korruptsioonivastases võitluses ei ole tehtud ainsatki adekvaatset sammu ettepoole millised ausalt öeldes on meie need naiivsed lootused, mille alusel me julgeme väita, et sellest peale, kui Venemaast saab WTO liige, siis kõik asjad lähevad korda? härra Svoboda, teie perekonnanimi kohustab teid olla, olemas, olema äh, vabaduse armastaja. ausalt öeldes ma ei tea, kas me saaksime panna võrdusmärgi viisavabaduse äh, ja reisimisvabaduse vahele. minu arvates on olulisem viidata sellele, et Venemaal puuduvad kõik ülejäänud vabadused või on nendest tõsine puudus. ja ka nüüd eh, siin kuuendal mail oli võimalik ka näha, mil määral piiratakse inimeste sõnavabadust, koosolekute vabadust ja ma leian, et viisavabadus tegelikult suhetes Venemaaga ei saa olla kõige tähtsam arutlusobjekt. Jaakon Saari. proua Jaakon Saari. suur tänu. selle uurimuse järeldustes on pööratud palju tähelepanu nafta hinnale mina tegelikult ei ole päris nõus sellega, et äh, nafta kõrge äh, hind võib takistada äh, reforme ja et nafta hinna langus võiks suurendada reformi tungi. tegelikult võib olukord olla ju otse vastupidine. võtame siin Hiina loodus parema tuleviku järele, öeldakse, toob midagi head ja tulevikuperspektiivide kokkuvarisemine Venemaa puhul, äh, mis võib kaasneda nafta hinna langusega, äh, see ei äh, pruugi sugugi mitte reforme edendada, otse vastupidi, see võib äh, äärmuslastele relvad kätte anda, keskklass, äh, inimesed kaotavad lootused ja suureneb fašismilaadsete liikumiste oht. väga paljud eksperdid, iseäranis Soomes, on seisukohal, et äh, elatustaseme järsk langus on väga ohtlik otse vastupidi, see ei suurenda äh, reformide vajadust, vaid vähendab seda. härra Milan-Maan. suur tänu, ma teen lühidalt äh, kaks küsimust meie ekspertidele. millised on teie ootused äh, Venemaale kui kahe G kahekümne eesistujale, millised on Venemaa prioriteedid? ja teine küsimus kuidas hindab Venemaa Euroopa Liitu täna, Euroopa Liitu ei ole kunagi äh, Venemaa kõrgelt hinnanud äh, kui liitu, on eelistatud, Venemaa on eelistanud äh, suhteid suuremate riikidega kahepoolselt, nüüd kus majanduskriis on tabanud meid kõiki, milline on siis Venemaa hinnang Euroopa Liidule tänases maailmas? ja kolleeg Šeflin viimasena suur tänu ja tervitan siin Will Hansonit, äh, Philip Hansonit, oma vana sõpra. mul on kaks küsimust. kuidas demokraatlik, demograafilised muutused, langused muudutavad tööturgu ja see tööturu langus, kas sellega kaasneb äh, sisserändamine Venemaale, millega võivad kaasa tulla ka sotsiaalsed probleemid? Abbiamo concluso le richieste di intervento. nii, nüüd on sõnavõttude voor lõppenud. sõna saab äh, selle uurimuse koostaja, palun For... suur tänu kõigile terve selle küsimuste rea eest, ma Äh, kardan, et kõigile neist ma piisavalt vastata paraku ei saa. Äh, väga mitmed küsimused puudutasid äh, õigusriigiga seotud temaatikat ja õigusriigi puudujääke Venemaal. siin küsiti, miks peaks WTO-ga liitumine mõjutama õigusriigi olukorda Venemaal. ja ma arvan, et me näeme, et Hiina, Hiinal kes on liitunud WTO-ga, on üsnagi äh, katastroofiline olukord äh, õigusriigi põhimõtete vallas, äh, nii et äh, mingit automaatset paranemist ei saa oodata, kuid lootus jääb, et see, et tuleb järgida teatavaid rahvusvahelisi standardeid, tehnilisi norme toiduainete valdkonnas ja nii edasi ja nii edasi, et kõik need väikesed nõuded, mis eraldi võetuna on võib-olla väga väikesed, et kõik need nõuded eeldavad teatavaid reageeringuid, vastuseid rahvusvahelistele äh, ärritajatele nii-öelda. ja see võib suunata õiges suunas, rahvusvaheliste standardite äh, järgimise suunas või vähemalt selle järgimise poole püüdlemise suunas. suhe Euroopa Liiduga. väga raske küsimus ma arvan, et äh, Venemaa hinnang Euroopa Liidule on alati olnud ja Venemaal pean ma silmas äh, juhtiva eliidi hinnangut, äh, et Euroopa Liidu, Euroopa Liit on imelik organisatsioon, mis annab sõnaõiguse väga väikestele riikidele. Venemaa automaatselt keskenduks suurriikidele, suurjõududele ja väikesed äh, tegijad ei huvita Venemaad. nii et äh, ma arvan, et Venemaa tegelikult ei mõista, mida Euroopa Liit endast kujutab või tahab endast kujutada. ja see on üks osa meie Venemaa probleemist. kas järgmine samm, mis võib olla OECD Liiduga liitumine parandaks Euroopa Liidu positsiooni? ei tea, ma arvan, et üks äh, eeliseid on see, et äh, OECD-ga liitumine annab meil Euroopa Liidule pisut äh, manööverdamisruumi ja me võime avaldada oma rahulolematust äh, õigusriigi põhimõtete puudujääkide üle ja nii edasi kui Venemaa saab OECD liikmeks, äh, mis võib-olla ei leia aset nii kiiresti, kui Vene liidrid seda loodavad, siis võib-olla avaldatakse äh, rohkem survet Venemaale ka turukonkurentsi küsimustes. OECD-l on oma tooteturu määrustik ja ma olen selle läbivaatamise protsessis osalenud ja äh, e selliga seoses võib äh, puutuda kokku ametnikega, kes, kes räägivad täpselt sama keelt, nagu meie räägime, tahavad täpselt samu asju ja kui me loeme öö, äh, neid tuhandeid lehekülge, mis käsitlevad kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, seal siis räägitakse kogu aeg võrdsetest tingimustest ärikeskkonnas, sõltumatust kohtuvõimust ja nii edasi ja nii edasi. kõik niisugused klassikalised liberaalsed soovid ähm, ja nii võimuohjade eest kõrvale jäetud kui ka võimuohjadega vahe, seotud liberaalid räägivad sellest ja räägivad sellest, kuidas äh, nende eesmärkideni jõuda. ja ma pean paraku väga palju asju vahele jätma ja vastamata jätta ka see demograafiline küsimus, äh, seda tahaksin siiski puudutada. Vene rahvaarv on olnud vähenemas, äh, me oleme selle mõttega juba harjunud ja hiljuti läbi viidud rahvaloendus, selle arve küll korrigeeriti, kuid üldiselt rahvaarv siiski väheneb, kuid hiljuti hiljuti, alles hiljuti hakkas langema Venemaa tööealise elanikkonna arv. see tendents on uus ja Rostad, Venemaa statistikaamet riigi hinnang äh, tööealise elanikkonnale, sealhulgas sisserändajad, on äh, kümne, ligi kümne minut-, kümne miljonile langus järgneva kümne aasta jooksul, see on tõesti suur langus ja seetõttu tõenäoliselt Venemaa äh, liidrid peavad äh, analüüsima, kuidas nad saavad oma tootlikkust tõust-, tõsta. nii et äh, stiimul muutusteks on. sisseränne on selline kahtlane küsimus. Venemaa tahaks kõrgelt äh, haritud, kvalifitseeritud sisserändajaid, nagu suurem osa riike, aga paraku nad saavad äh, kvalifitseerimata peamiselt kvalifitseerimata tööjõudu endistest Nõukogude Liidu vabariikidest ja see Äh, sisserändeallikast kindlasti kohe tekitab sotsiaalseid pingeid, selles pole vähimatki kahtlust. nii palju siis minu poolt praegu. Äh, härra Svoboda, palun, nüüd ma tahaksin vastata kolleeg Schultzile ma ei rääkinud re reisimisvabadusest mitte ekstra teiste vabadustega koos, vaid ma rahtsin, rääkisin sellest sellepärast, et see kujunetab endast riigi avanemise maailmale, samamoodi pidasin oluliseks äh, ka äh, keskklassi arengut. ma leian, et niisuguste kontaktide kaudu, mis avanevad tänu reisivõimalusele ja reisimisvabadusele, on võimalik äh, teatud arengutele Venemaal toetust avaldada, eeskätt kui me räägime vabadusliikumistest äh, Venemaal, mis on seal juba sündinud ja mis seal on tärkamas. aitäh! aitäh! tänan kõiki sõnavõtjaid ja me jõuame nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde nüüd äh, ja selleks on kolleeg Saad El-Kadri aruanne Mašriki riikidega suhtlemiseks loodud delegatsiooni külastuse kohta Egiptusesse kolmekümnendast aprillist neljanda maini käesoleval aastal. Äh, delegatsioon käis siis Egiptuses ja külastas mitmeid Egiptuse institutsioone, äh, pidas läbirääkimisi ja kõnelusi ka vaba valdkondade esindajatega. härra er-, El Kadri annab meile nüüd ülevaate oma visiidist ja sellest, kuidas ta neid hindab. Äh, muuhulgas annab ta ka hinnangu äh, Egiptuse majanduspoliitilisele ja sisepoliitilisele olukorrale. Äh, aitäh, mul on väga hea meel, et ma saan oma delegatsiooni sõidust täna siin aru anda. see oli meie esimene parlamentaarne delegatsioon, mis pärast äh, valimisi Egiptust külastas. Äh, mõlemas Egiptuse parlamendikojas äh, toimus häälte nihe islamistide kasuks. härra esimees palub, et saalis valitseks rahu ja et härra Kadri saaks aru anda nii, nüüd on seal siis nüüd äh, moslemite vennaskond, salafistlik äh, ühtsuspartei ja nüüd on Egiptuse parlament olukorras, kellel tegelikult ei ole väga suuri volitusi või võimutäiust. kuivõrd äh, sõjaväenõukogud on need, kellele tegelikult, on need, kellele mõõdub tegelik võim ja pole tegelikult üldse selge, kuidas saab olema parlamendi ja sõjaväenõukogude vaheline vahekord täitev ja seadusandliku võimu presidendi ja parlamendi vahel. olukord on seal praegu suhteliselt kaootiline ja viimastel kuudel on see kaos põhjustanud korduvaid konflikte parlamendiliikmete vahel, kus enamik eh, saadikutest on islamistid, kuid parlamendis on valdavad erinevad poliitilised suunitlused ja eh, sageli eh, tekivad kokkupõrked, seetõttu on, ollakse huvitatud sellest, et võimalikult kiiresti valitaks riigile president selleks, et võim äh, Eh, kuuluks eh, tsiviilorganitele. esimene presidendivalimiste voor leiab aset kahekümne kolmandal mail. samaaegselt eh, kulgeb diskussioon Egiptuses selle üle, milline peaks nägema välja uus põhiseadus seda, kas me peaks põhiseaduse võtma vastu enne presidendivalimisi või pärast. praegu tundub siiski, et põhiseadus võetakse vastu pärast presidendivalimisi, mis tähendab seda, et e, president valitakse olukorras, kus ei ole täiesti selge, millised saavad olema valitud presidendi volitused valimiskomisjon on kinnitanud lõpliku vali-, kandidaatide nimekirja ja selle avaldanud. see e, põhjustas järjekordselt teatud e, ägedaid reaktsioone erinevate e, ringkondade vahel, muuhulgas seetõttu, et ühte kandidaabu Ismaili ei kinnitatud presidendivalimiste kandidaadiks Eh, loomulikult järgnesid sellele demonstratsioonid, eh, kokkupõrked eh, ja kuid sõja, kuid sõjaväelised võimud ei suutnud ka kohe reageerida, mistõttu reageerisid nad hilinenult. kaks päeva hiljem puhkesid veelgi laiemad kokkupõrked mõne päeva eest olid viimased suured demonstratsioonid Kairos. olukord on seal suhteliselt kaootilised, erinevad poliitilised alliansid on väga erineva iseloomuga. meil ei olnudki tegelikult täiesti arusaadav, kuidas on äh, tekkinud Al-Futu allianss, äh, äh, tahaksin hiljem alljärgnevalt peatuda ka Abu Musa isikul kuid ta äh, kõigepealt kuulus äh, muslimite vennaskonda, siis arvati ta sellest koosseisust välja, siis võeti ta uuesti sinna vastu. Äh, alguses ütlesid vennaskonna liikmed, nendel ei ole mitte mingit presidendikandidaati ja nad ei tahagi presidendikandidaati seega kõigepealt arvati ta kõigepealt siis moslemite vennaskonna koosseisust välja, temast sai olulise salafistide partei liige. Äh, samuti on kandidaadiks Michael Nabil ja, ja Ahmut Nafus, kes on meie Sahharovi auhinna laureaat. ta, tema äh, vaated võib-olla ei lange täies ulatuses kokku salafistide vaadetega. moslemite vennaskond lõppude lõpuks nimetas siiski ka omapoolse kandidaadi, kes võib-olla pole ehk nii karismaatiline, eh, mida võiks eeldada, kui keegi soovib neid valimisi tõepoolest võita eh, praegu on tegelikult eh, suhteliselt keeruline sellel sala ähm, islamistide vennaskonda kandidaadil ennast kehtestada, sest eh, tevel, talle ei kuulu, kuuluv toetus pole sugugi homogeenne. mistõttu eh, on käimas väge, väga ägedad diskussioonid. viimase kuu jooksul on Egiptuse parlament eh, muutunud suhteliselt ebapopulaarseks parlamendi debatte kanti ka televisioonis üle eh, ja nii võis avalikkus täpselt jälgida, mis parlamendis tegelikult toimub, loomulikult oli see väga läbipaistev lähenemine, kuid eh, tegelikult sai avanes siis ka elanikkonnal võimalus veenduda, et mitte kõik debatid ei puuduta nende jaoks esmaolulisi teemasid näiteks äh, naiste abiellumisi ja alandamine või muud küsimused. Äh, kuidas äh, saab olema vabakondade rahalise toetamisega ja nii edasi. niisugused on need küsimused, mis meie tegelikult huvi pakkusid ja mille pärast me teatud määral muret tunneme need küsimused on meie seisukohalt esmased, seda enam, et paljud eh, islamistide vennaskonna ja salafistide li eh, ühenduse liikmed on poliitiliselt kogenematud. seetõttu oli meil suhteliselt keeruline eh, oma delegatsiooni missiooni täita, seda enam, et viibisime Egiptuses rahutuste ajal me kohtusime inimõiguste eh, komisjoni esimehega, pressikomisjoni esimehega, Assauiga, siis ka eh, parlamenti teise koja esindajatega, kuid parlamendi ülemkoja esimehega meil siiski kohtuda isiklikult ei õnnestunud eh, puhkenud rahutuste tõttu. kohtusime ka Abu Musaga, ta on ju väga tuntud egiptlane, kes on ka seadnud üles oma kandidatuuri Eh, presidendivalimistel, ta püüab ennast kujutada vana režiimi ja eh, eh, uue võimu, võimu ühendava sillana, kes on, soovib ja on ka oma arvates võimeline arendama koostööd sõjaväevõimudega. me kohtusime ka ametiühingute esindajatega, vabakonna esindajatega, kes võitleb digitaalsete vabaduste ees, kohtusime ka koptide esindajatega. me e, leiame, et on erakordselt oluline arendada struktureeritud dialoogi Egiptuse ja Euroopa Parlamendi vahel Äh, seda enam, et me leiame, et Vahemere Parlamentaarse Assamblee roll äh, meie kontaktide arendamisel Vahemere lõunakaldaga peab olema senisest suurem. kohtusime äh, kohtumiste ajal kutsus härra Brock parlamenti, Egiptuse parlamendi väliskomisjoni esimehega parlamenti külla kui me räägime majanduslikust olukorrast Egiptuses, siis see pole sugugi öö, äh, roosiline, turistide arv äh, turistide tulv riiki on olnud äh, oluliselt väiksem, ka nende turistide arv, kes muuhulgas on puhanud Punase mere ääres. saabunud on küll turiste, kuid need tegemist on valdavalt väiksema ostujõududega, väiksema ostujõuga turistidega. ka välisinvestorid on riigist äh, välja tõmbunud ja on äraootaval seisukohal. kuid vaatamata sellele on riigil ette näidata teatav majanduskasv, mis on olukorda arv, arvestades, kus või millises selline majanduskasv saavutati äärmiselt üllatav. Äh, ilmselt, kui see olukord seal normaliseerub, suudavad egiptlased taastada varasemate aastate kiire majanduskasvu. aitäh! aitäh teie tutvustuse eest. härra Pöttering, palun. aitäh, härra esimees tahaksin tänada kolleeg Saida Kaudrauid tema raporti eest ja tahaksin tema käest küsida, kas tema visiidi ajal Egiptusesse mängis järgmine asjaolu rolli. Teie, härra Kadroid, teate, et rahvusvahelised organisatsioonid nagu USA fond, nagu kaks eelnevat loetletud, või ka Euroopas Konrad Adenauri fond, eh, mille esimees Saksamaa olen, eh, on need fondid olid suut-, sunnitud oma tegevuse Egiptuses praktiliselt lõpetama, seda enam, et eh, nende fondide töötajad kaevati kohtusse, muuhulgas kaks Konrad Adenauri fondi töötajat, nüüd ma tahaksingi teada, kas see moment mängis teie visiidi ajal teatud rolli? meie fondi jaoks oli tegelikult see, oli ebameeldiv moment, kuid me eh, fondina oleme huvitatud sellest, et kontaktid Euroopaga jätkuksid ja siis loomulikult ka Ameerika Ühendriikidega. mina leian, et see on oluline demokraatliku, õigusriikliku ja eh, vaba arengu seisukohalt Egiptuses aitäh. aitäh. proua Breitbundsen, palun. Ik heb ook eh, deel uitgemaakt van de delegatie en ik zou. ka minul oli olnud, oli au olla selles delegatsioonis ja tahaksin tänada härra El Kadraoit äh, selle väga põhjaliku ja täieliku aruande eest. kui teil midagi selle vastu ei ole, siis äh, ma puudutaksin meie külastuse mõningaid asjaolusid, äh, mis minu jaoks olid väga olulised. näiteks see, et rääkisime Araabia liiga peasekretäriga ja minu meelest ei olnud see mitte ainult huvitav, vaid ka väga tähtis kohtumine seda sellepärast, et me rääkisime temast erinevatest, temaga erinevatest teemadest, mitte ainult Süüriast, vaid ka kogu Araabia liiga, liiga ja äh, Egiptuse võimalikust rollist Lähis-Ida rahuprotsessis. tema ütles selgelt välja, et äh, Euroopa Liidu seisukohad on mõningates valdkondades küsitavad, ta ei olnud täielikult kursis meie rolli ja kavatsustega, ta küsi-, esitas küsimusi kvarteti kohta, ta arvas, et oleks parem kvartetist väljuda ja äh, anda jätta kvartett hoopis kõrvale ja anda kõik volitused Julgeolekunõukogule ja see oleks Araabia liiga kahe tuhande esimese aasta Äh, deklaratsiooniga kooskõlas. ja äh, see deklaratsioon väärib tunnustamist tema arvates. see oli minu jaoks väga huvitav asjaolu. Äh, me rääkisime veel väga paljudest külastustest, kohtumistest ja äh, härra Helka Trui mainis, et äh, rääkisime ka inimõiguste äh, komisjoni esimehega, kes kutsus, tundis huvi, kas me ei võiks tulla siia, ma küsisin Barbara Lohpiilerilt, kas ta, kas oleks võimalik talle kutse saata. oleks tore, kui ta rääkis, kui proua Lohpiiler räägiks selles teiste fraktsioonidega, neil on inimõiguste küsimustega seoses juba oma selge programm ja neil oleks väga hea meel, äh, kui nad saaksid meiega arvamusi vahetada selle programmi teemadel. samuti oli meil võimalus äh, kohtuda mitmete naisteorganisatsioonide esindajatega, mitmete noorte naisteorganisatsioonidega, äh, jälle Helga Trui ei maininud seda, aga, aga väga oluline on noorte roll edasises arengus. väga paljud noored tunnevad pettumust ja nad tunnevad, et pärast revolutsiooni järsku need vabadused, mille nimel nad võitlesid, ei olegi materialiseerunud. ja igapäevaseid äh, probleeme äh,, millega inimesed igapäevaselt silmitsi seisavad, parlament ei tunnista otsekui ja äh, loodetavasti parlamenti muutudes muutuvad, muutub ka lähenemine, samuti tuntakse muret Euroopa Liidu sõltumatute uurimuste järele sõjaväe rolli üle. kahe teise ja kolmanda mai sekkumiste kohta äh, oleksid egiptlased huvitatud meie sõltumatust hinnangust olukorrale ja minu meelest nende kommentaaridega koos oli El Kadri äh, raport väga hea. Colette Kessler. Oui, moi je voudrais remercier. Kaiser. Äh, suur tänu, Said ja, ja kogu delegatsioon selle aruande eest ja ka külaskäigu eest, väga raske on meil, kes me kohal ei olnud, äh, selgelt näha seda protsessi ja mõista seda üleminekut Egiptuses, kus on mitmeid huvitavaid elemente, aga, aga võib-olla pisut šokeerivaid elemente. ma ei kuulnud äh, Saidilt äh, kes äh, on jäänud presidendikandidaatideks, ma sain aru, et äh, salafistid äh, jäid välja, jah, nii see on, see on väga tore, moslemi vennaskond ei olnud oma kandidaati üles seadnud, siis seadsid, siis see jäeti välja, nüüd on keegi muu. aga minu küsimus siis oleks ja Sulemal on ka väljas ja nii edasi, aga nüüd siis äh, see üleminekuprotsessi silmas pidades, kui äärmuslaste kandidaat jääb välja, siis keda nad toetavad? kes jäävad nendeks kandidaatideks üldsegi ja minu jaoks äh, on see väga oluline küsimus. Mia domanda mul oleks isiklikult oma poolt ka üks küsimus. ah, te saate itaalia keelest aru, ah veel mitte. mul on omalt poolt üks küsimus, ütleb härra esimees. Um, ähm kuidas salafistide kandidaat välja jäi, et ta ei olegi enam, et ta ei kandideerigi enam, kas selleks on olemas mingi ametlik selgitus? suur tänu! mis puudutab presidendikandidaate, siis nii palju, kui ma tean, siis neid presidendikandidaate praegu on umbes kümme veel, need on erineva taustaga inimesed, kes esinevad erinevaid poliitilisi äh, liikumisi, tõenäoliselt kolm on pisut potentsiaalsemad kandidaadid kui teised äh, ja kellel on tõsised võimalused. Äh, kõigepealt Abdul Futu, äh, keda toetavad salafistid, kuid keda peetakse mõõdukaks moslemiks ja teda toetavad ka blogijad osaliselt ja paistab, et tema esindab sellist uuenemist kui sellist. siis ähm, on ähm, valitsuse või sõjaväe poolelt praegune äh, minister, moslemi vennaskond ja siis äh, Abu Musa, kes on üks äh, nendest isikutest, keda, Amr Musa, keda tõesti tuntakse Egiptuses. ja tõenäoliselt seetõttu ta saab ka palju hääli tema šansid arvamusuuringute järgi on päris head. nii et need kolm kandidaati, äh, Futuh, Musa ja Sabahi on kõige tõenäolisemad salafistide kandidaat äh, jäi välja, tõesti on kandidaate, kes diskvalifitseeriti. Äh, põhjenduseks kasutati seda, et tema emal on kaks kodakondsust, Egiptuse ja Ameerika kodakondsus ning seetõttu on tema siis äh, valimiskomisjoni poolt diskvalifitseeritud, vähemalt see on ametlik põhjus, mis talle esitati. ja ma arvan, et äh, see ei olnud lihtsalt asjaolude kokkulangevus, vaid see oli lihtsalt otsitud põhjus, äh, teatavat manööverdamist tõenäoliselt oli, aga ametlik põhjus oli see kahekordne kodakondsus, kuivõrd äh, tal oli, tema emal oli Ameerika päritolu. ja siis äh, vabaühenduste küsimus, äh, see on oluline ja me kõikide kohtumiste puhul rääkisime sellest, rääkisime sellest, kui tõsist muret me tunneme, tõstatasime küsimusi, uurisime, miks äh, on areng selline, äh, avaldasime ka oma pressiteadetes ja pressikonverentsidel muret arengu pärast vabaühendustega seoses umbes kakskümmend viis ajakirjanikku tuli meie pressikonverentsile, meie meelest oli see täiesti piisav, siis jällegi rohutasime ja kordasime seda küsimuste teemat. Äh, andsime endast parima. ja tõenäoliselt äh, oli sellise arengu põhjuseks see, et äh, sõjaline režiim tahtis lihtsalt saada, koguda odavat populaarsust ja seetõttu kõik väliskodanikuühendused äh, diskvalifitseeriti, äh, nende tegevust üritati takistada poliitilises keskkonnas ja see, sellele loomulikult Äh, reageeris äh, Egiptuse rahvas ja isegi mõõdukad egiptlased mõnikord toetavad selliseid seisukohti, samuti on, on aga kuulda olnud ka kriitikanooli. on öeldud, et on liiga kaugele mindud ja et selline olukord ei ole vastuvõetav. praegu kaalutakse uut vabaühenduste seadust, parlament käsitleb seda ja loodetavasti äh, olukorrad leiab lahenduse läbi, vabaühenduste läbipaistvusega, finantsläbipaistvusega on probleeme, need on ka tähtsad küsimused ja loodetavasti tulevikus äh, kodanikuühiskonna esindusorganisatsioonid äh, ei ole jäetud teatud valdkondadest välja, me oleme rääkinud selliste organisatsioonide esindustega ja uue seaduse äh, mõjudest, äh, jah, sellised muutused igal juhul on äh, üsnagi kaheldava väärtusega, kolm nädalat enne presidendivalimisi või põhiseadus pole vastu võetud veel äh, ja siis praegune seadus toimib kodaniku ühendusorganisatsioonide jaoks, vabaühenduste jaoks ja kui on üldse uut seadust vaja, siis tuleks selle jaoks teha ära põhjalik eeltöö ja Tuneesia ja Liibüa näited äh, oleks siin suurepäraseks eeskujuks. nii et paistab, et äh, teatavad võimuisikud kasutavad seda võimalust lihtsalt ära, et äh, vabaühenduste elu raskeks muuta, seda oma isiklikel põhjustel. ja ametivõimude kontrollivat kätt tugevdatakse vabaühenduste üle. Äh, igal juhul Põhiseaduse komitees öeldi, et tõenäoliselt leitakse lahendus, tegemist on vastutava isikuga, kes on valmis osalema aruteludes, ta oli valmis vabalt asjadest rääkima, kuid äh, olime olukorras, kus meil ei olnud tegelikult teksti ja meie ei saanud täpselt analüüsida, milliseks asjad kujunevad, aga igal juhul uskusime neid, kui nad ütlesid, et asjad liiguvad õiges suunas, aitäh. Bene, grazie per la relazione, per le risposte. aitäh teie raporti eest. nüüd me jõuame järgmise päevakorrapunktini tegemist on kolleeg Emer Costello aruandega Palestiina seadusandliku nõukogu suhtlemiseks loodud delegatsiooni külastuse kohta Palestiinasse teisest viienda aprillini. härra Costello ei saa täna kahjuks siin esineda, kuna ta peab olema kodumaal ja lahendama tähtsaid küsimusi. nüüd delegatsiooni asejuhataja äh, tutvustab meile seda delegatsiooni sõitu eh, Palestiina seadusliku nõukoguga suhtlemiseks. Eh, see kohtumine toimus alles aprilli alguses, palun eh, juhet-, andke hinnang sellele delegatsiooni sõidule no suur tänu, loomulikult härra Costello, on kahju, et ta ei saa siin olla. me kohtusime viie eh, erineva riigi, eh, viie erineva eh, riigi ja nelja erineva fraktsiooni esindajaga ja üks meie liig-, ja üks oli Iisraeli-Palestiina delegatsiooni liige ja ka, ja kui ta äh, nägi, mis toimub, ähm, siis äh, nagu te näete ka pressiteates, äh, mis teile kätte jagatakse, ma arvan, et see on äh, üks parimaid pressiteateid üldse, väga lühike, aga kõik järeldused on olemas ja ma võiks teile öelda, et tegemist oli väga hea delegatsiooni külaskäiguga, väga hea delegatsiooni koosseisuga ja me tegelesime teemaga tõsiselt ja pean ütlema ka, et järeldused on sellised, et Iisraeli valitsuse küüniline strateegia paistab olevat Iisraeli jaoks edukas. Palestiinat lihtsalt ei ole enam. Palestiina on äh, lõhustunud, territooriumit enam pole. Äh, Palestiina on lõhustunud neljaks-viieks jupiks, millel omavahel pole enam mingisuguseid otseseid sidemeid äh, ja Oslo kokkuleppe valdkonnad AB piirkonnad A, B ja C, mis oleksid pidanud olema vahe Äh, lahenduseks, siis A, piirkond C on lihtsalt Iisraeli jaoks äh, liht-, lihtsalt üks lisavaldkond äh, ja, ja siis valdkonnad A ja B äh,, Palestiina amet, Palestiina autoriteedi õõnestamine äh,, sellistes tingimustes on väga raske ette kujutada, kuidas kaks riiki rahumeelselt äh, külg külje kõrjal äh, elavad, nii et neil äh, teevad seda rahumeelselt kindlaks määratud piiridega, pidades kinni rahvusvahelise õiguse põhimõtetest. ma ütleksin isegi, et meie maksumaksjate raha, me peaksime sellele tõsisemalt mõtlema. meie ehitame üles Äh, Iisraeli jaoks, äh, seda, mida Iisrael tahab, me lihtsalt hävitame seda, seda piirkonda ja me ei saa oma raha eest midagi, Saksamaa, äh, Taani, Poola peaks kõik küsima oma raha tagasi. põhimõtteliselt on hävitav see, see, mis toimub. ja meie delegatsioon tõenäoliselt toetab endiselt äh, Äh, tugevasti kahe riigi lahendust, ehkki see muutub üha rohkem illusiooniks ja fiktiivseks. meie tahame seda Palestiina jaoks ja me tahame seda ka Iisraeli jaoks, sellepärast et mitte ükski neist ei näe mingisugust perspektiivi, tulevikuperspektiivi, kui tegelikult ei ole. kui ei ole kahe riigi lahendust, no muidugi perspektiiv on, aga see ei ole kummalegi osale poolele hea ja ma arvan, et me peaksime siin olema rangemad Äh, me oleksime võinud oma tekstis lausa välja öelda ühe lausega Oslo on surnud, Oslo ei toimi ja nüüd kasutatakse seda lihtsalt nagu ettekäänet selleks, et äh, Palestiina riiki üle võtta. ja vangide olukord, me oleme parlamendis vangide küsimust juba käsitlenud, äh, see on pisut haletsusväärne, sellepärast et äh, me, meie praegu jälgime Taanis äh, väga palju Bahreini, Taani kodaniku äh, olukorrast vanglas, kes on nüüd näljastreigi välja kuulutanud. kas te teate, kui palju inimesi on haldusvangistuse tõttu näljastreigil Palestiinas? mitmeid sadu ja mõned neist surevad ja kujutage ette, mis siis juhtub, kui nad hakkavad surema ülemkohus lihtsalt ei äh, keeldub nende küsim-, juhtumit juhtumeid käsitlemist, käsitlemast ja neil, neid pole mõistetud süüdi, neil pole kohtumõistmist aset leidnud ja nad lihtsalt istuvad seal. pool Palestiinat on põhimõtteliselt vangis, kõik tunnevad üksteist pärast vangis istumist. ja ma tõesti kutsuksin üles äh, meid kõiki midagi kiiresti ette võtma. kakssada kolm last on kinnipeetavate hulgas. see aitab teil ehk asjad õigesse perspektiivi seada, ehkki ma tean, et teie olete sellega juba tegelikult päris hästi kursis. mida Euroopa Liit siis teha võiks? kohtusin äh, ka Euroopa Liidu missiooni äh, esindajaga, kvarteti äh, esindajatega ja on üsna selge, et Euroopa Liit on ainukene osa kvartetist, kes üldse midagigi teeb Euroopa Liit võiks tõesti midagi ja kohe teha ja meil on mõned soovitused selle kohta, mida võiks teha. kõigepealt. ilma igasuguste karistuste, sanktsioonide, blokaadideta peaksime me komisjonil paluma nüüd äh, asunduste toodete puhul äh, me, äh, põhimõtteid ka rakenda äh,, ellu rakendama asuda äh, me ei taha, et asundustes toodetud Iisraeli tooteid toodeldatakse eeliskäitlemisest lähtuvalt. Iisrael peab kandma hoolt selle eest, et seda ei juhtuks. praegu peavad liikmesriigid selle eest hoolt kandma. komisjon peab siin õigusaktide rakendamist tagama tegemist ei ole ainult etiketistamist puudustava küsimusega. me peame kandma hoolt selle eest, et mitte ükski toode, mis on asundatus to,, asundustes toodetud, ei saaks soodusrežiimi ka hõlmatud ja sooduskohtlemise ka hõlmatud. siis hakka kokkulepe. see oleks väga halvaks sõnumiks Palestiinale. Palestiina näeks seda kui preemiat Iisraeli. Iisraelile me kuulsime, et äh, Ashton tahab rohkema eest rohkem selles valdkonnas, more for more, aga tegelikult siin saadakse vähema eest rohkem Palestiina välisminister käis siin hiljuti ja ütles selgelt välja, et kui sel-, et kui toimub selline ülendamine öelda, siis kõigi jaoks on selge, et äh, Euroopa Liit on pööranud täielikult selja Palestiinale. ja siis mida Euroopa Liit ühiselt veel võiks teha? Euroopa Liit võiks Iisraelilt võtta majanduslikult vastutusele, äh, kui meie tooteid hävitaks, hävitatakse. me võime öelda, et me tahame raha tagasi ja siis me peaksime liikmesriikidele ütlema, et meil ei ole ühtegi Euroopa Liidu välis, ühist välispoliitikat, me kõik teame seda, me kõik teame seda. aga me käitume nii, nagu see oleks ja siis äh, lihtsalt äh, on kolmel-neljal riigil vetoõigus. me peaksime pöörduma liikmesriikide poole. ja ÜRO Üldassamblee kui kohtusime meie saadikuga, ütles sa, saadik ja ka teised ütlesid meile seda, et Palestiina ei kasutanud üldassamblees seda võimalust. Euroopa Liit tegi oma pakkumise ja kõik liikmesriigid hääletaksid poolt. aga tegelikult nende sõnade taga ei olnud midagi. ja nad ei saanud isegi sellist staatust nagu Vatikan see oli selline pakkumine, et äh, Mahmud Assad ei saanud minna tagasi oma rahva juurde ja öelda, et Euroopa Liidu toetus mitte millegile. ja siis äh, samal ajal äh, teiselt poolt see, kui, kui need oleks vähemalt Vatikaniga ühele tasemele pannud ÜRO-s on riigipõhine lähenemine riik riigi kaupa ja tegelikult me saadame Palestiinale kohutava sõnumi, et kui nad kasutavad vägivaldseid meetmeid, siis neid lihtsalt pommitatakse, aga kui nad kasutavad rahumeelseid meetmeid, siis äh, nad jäetakse lihtsalt omapäi, ilma abita äh, kui nad on kasutanud rahumeelseid meetodeid, pöördunud ÜRO poole, ainukene selline organ, mille poole saab pöörduda, siis me kritiseerime neid. meie peaksime neid ülistama, mitte karistama selle pärast. me peaksime ütlema, et loomulikult äh, meil on vaja rahvusvahelist raamistikku kasutada ja ÜRO on üks selle, osa sellest raamistikust. Te tõenäoliselt juba teate, et kahe tuhande üheksanda aasta detsembris kõik meie välisministrid tegid äh, ühisavalduse, mis oli väga hea. soovitan teil kõigil seda lugeda. ja see avaldus puudutas praegu kõnealust teemat ja äh, selle avaldusega koos kont-, selle avalduse kontekstis äh, kõik äh, Euroopa Liidu liikmesriikide missiooni juhid ühiselt avaldasid neli raportit minu teada üsna hiljuti, mis käsitlevad Palestiina, palestiinlasi Iisraelis, siis jaanuaris avaldati Ida-Jeruusalemmi teemaline raport väga palju häid soovitusi ka liikmesriikidele ja see valdkond, meie aruande järeldus äh, kattub väga hästi ka missioonijuhi äh, raporti järeldustega ja siis äh, ka asunikud ja asunike vägivalla küsimuse kohta raport, sellepärast et asunikud on tõesti vägivaldsed, nad mitte ainult ei hävita nende oliivipuid ja nende hooneid, nad põhiliselt tapavad inimesi, neid ei nimetata mitte kunagi sõjalisteks rühmitusteks ega terroristideks, aga nad on relvastatud ja nad tulistavad inimesi. ja üks soovitusi, mida me kuulsime, oli, et Euroopa Liit võiks vägivaldsete asunike nimed välja tuua ja ütlema, et me ei taha neid inimesi oma riikidesse, sellepärast et nad on terroristid. Neil võib olla isegi äh, ka kahekordne kodakondsus ja võib-olla nad saavad meie riikidesse tulla, aga väga tore oleks, kui oleks selline must nimekiri. ja kui Euroopa Liit jääb istuma käed rüpes, kui Euroopa Liit ei tegutse praegu, siis äh, unustage ära see kahe riigi lahendus praegu on Palestiinas väga rahulik, juba pikka aega on olnud Palestiinas väga rahulik. väga vähe on olnud äh, selliseid vägivaldseid juhtumeid, pidades äh, silmas seda, millistes tingimustes nad elavad, kui palju nad peavad kannatama. ja meie räägime kogu aeg teise poole julgeolekust. aga kui me praegu ei tegutse ja kui me ei anna neile lootust, mis siis juhtub? mis siis juhtub, kui äh, rahumeelset meeleavaldust Jeruusalemmas Äh, tõesti rünnatakse, kujutage ette, mis siis juhtub, mis juhtub Egiptuses, kui kõik Araabia maailma vennad ja õed ühinevad. ei teki mitte ainult äh, kärarikas meeleavaldus, vaid tõesti raske ja tõsine olukord. siin ta võib võrrelda siin teise intifadaga ma arvan, et me peaksime endast parima andma. Euroopa Liit saab midagi ära teha, tõesti saab. me ei saa mitte ainult äh, avaldama muret või äh, kinnitama, kui šokeeritud me olukorra äh, üle olema või püüdma kasutada ühte või teist sõnakõlksu, kui Iisrael jällegi rahvusvahelist õigust rikub, vaid me peaksime nõudma seaduste rakendamist, lugege meie pressiteated, kõik on selles kirjas ja palun, Iisraeli akalepe, ärge seda kinnitage, see oleks äh, nii halvaks signaaliks kogu Araabia maailmale. aitäh, proua de Kaiser, aitäh. Need äh võttis kolleeg sõna küll tühja saali ees, aga, aga ta küsis vägivalla kohta, mis on väga oluline. esmalt äh, asunikud äh, ja nende vägivald, äh, selle kohta on andmed ÜRO-l ja samuti meenub mul sellega seoses üks äh, doktoritöö äh, Palestiina poliitilise olukorra kohta ja doktoritöö koostöö küsis mult ühe äh, küsimuse, millele mul oli raske vastata, ta küsis, kas kolleegid parlamendis hindavad seda või väärtustavad seda, et meie palestiinlased, kui me meelt avaldame, siis me ei tee seda vägivaldselt. kas te hindate seda? ja küsimus äh, jah, jättis mind hämmingusse, sest muidugi mõistame, hindame seda, kui meeleavaldused ei ole vägivaldsed ja me tahame rahumeelset äh, vastupanu. aga põhimõtteliselt, võttes arvesse olukorda ja arengut äh, Palestiinas praegu, arvestades faktidega, tuleb ütelda, et me ikkagi ei hinda piisavalt seda, et palestiinlased kuni siiani on jäänud ikkagi rahumeelseks. kui Margaret rääkis AK-st, aga ma ei tahaks selle juurde tagasi tulla, te teate, milline on minu seisukoht. kui ta sellest rääkis, siis usun, et me peame ilmtingimata tagama, et rahumeelsus jääks püsima. uus põlvkond, mis kasvab peale FATA või Gaza sektoris või äh, äh, mujal äh,, võib-olla ei mõista seda, kui me väidame, et ühest küljest me tahame rahumeelsust, aga samas ei suuda me välja anda märguandeid, mis oleksid piisavalt selged ja mis annaksid mõista, et äh, ainult ilma vägivallata on võimalik edasi liikuda. tulen hakanud tagasi, ma kardan, et äh, võib-olla meid enam ei mõisteta. tahtsin Margaret sellest rääkida, sellepärast et äh, tõesti mul tekkis väga palju küsimusi seoses äh, üliõpilase küsimusega. kas me ikkagi saame aru, mis toimub ja kuivõrd on meil õnnestunud siiani Äh, säilitada rahumeelset vastupanu ja kui kaua me seda veel saame niimoodi jätkata. Äh, härra Pütering, suur aitäh! härra esimees, ka mina tahaksin, tahaksin tänada äh, Margareeti raportist. Euroopa Parlamendina oleme me alati esindanud äh, Euroopa Liitu, tahtnud, et piirid oleksid kindlad ja turvalised. iisraellased ütlevad, et neil on oma väär-, väärikus, aga ka palestiinlastel on enda oma, me peame mõlemat austama. asunduste laiendamisega seoses, millest ka räägiti üha enam seatakse ohtu võimalik äh, Palestiina riigi loomine. ma kardan, et äh, tegelikult asunduste loomine on vastuolus ka Iisraeli enda huvidega. üha rohkem noori palestiinlasi ütleb nüüd, et kui meil on ühine riik, Palestiina ja Iisraeli riik, siis mingil hetkel palestiinlased äh, äh, muutuvad arvukamaks, sellepärast et äh, sündide arv on kõrgem Palestiinas. ma ei tea, kas te olete juba kohanud äh, Palestiinas inimesi, kes ütleksid, et kui äh, kahe riigi lahendusega ei, kuhugi ei jõuta, siis luuakse üks riik ning sellisel juhul Iisrael satub tõepärast olukorda, kas sellisel juhul luuakse aparteedisüsteem nagu Lõuna-Aafrikas oli kas sellisel juhul on veel võimalik rääkida juudi riigist või mitte, see on minu esimene küsimus. ja teiseks, kui luuakse Palestiina riik, sellisel juhul on vaja tagada ka rahu ning lepitus Hamasi ja, Hamasi ja Fata vahel. mida arvab delegatsioon sellest, millised on praegu suhted Fata ja Hamasi vahel? no ci sono altri interventi, quindi rohkem sõnavõtusoove ei ole, siis annan sõna vastuseks. jah, aitäh kolleegidele ja esmalt Veronikile. ma nõustun täiesti, et eh, see on päris skandaalne, et me ei tunnusta rohkem rahumeelseid meeleavaldusi. võttes arvesse pinget ja muud seal. ma ise viibisin koha peal eh, eelmisel aastal ja see ei olnud väga kena mind küll koheldi paremini kui enamus teisi, ma eeldan. lisaksin aga, et rahu rahumeelselt on ju kaasa aidanud ka ÜRO. isegi mu oma valitsus, mu oma partei Äh, on äh, väljendanud selliseid arvamusi, millega ma täiesti nõustuda ei saa. aga lisaksin veel perspektiivide kohta. Netanyahu, nüüd kasutab väljendit kaks riiki. tema toetab kahe riigi lahendist, lahendust praegusel kujul. Mm. see on selline kahe riigi lahendus, nagu ta tahab ehk siis pool äh, rahvast elab vabalt ja jõukalt äh, ja on haritud ja siis on ülejäänud, äh, mida, mille, ning teistel on siis vähem ruumi ja ka mingeid perspektiive ei ole, väljavaateid. kui küsida teiselt poolelt, siis vastust ei anta. ja see on hirmutav ehk siis nagu see ei oleks üldse päevakorras. ma loodan väga, et Euroopa ning äh, ülejäänud maailmas ikkagi aparteediriigiga ei nõustu, ma tõesti loodan seda, aga tulevikus äh, me peaksime ikkagi lootma, et äh, luuakse demokraatlik ja ilmalik riik, aga praegu on nii palju vägivalda ja nii palju frustratsiooni ka noorte seas. Nemad on näinud äh, ainult äh, selliseid iisraellasi, nemad ei ole näinud mingeid muid iisraelasi kui ainult teismelisi sõdureid, kes nende vanemaid äh, äh, alandavad, nii et äh, võib-olla väljavaateks võiks olla, kui me räägime kiriku inimestega ja teistega Palestiinas ja ka ÜRO inimestega, siis äh, me näeme, et äh, nemad üritavad koolitada noort põlvkonda, juurutada väärtusi ja neile väljavaateid anda. tegemist on väga suure tööga, mida nad äh, teevad Palestiinas. Mm, lootust see annab, aga ometigi oleks vaja rohkem äh, positiivseid väljavaateid, seda aga praegu ei ole võimalik teha, selle üle ei mõelda Iisraelis. Te mainisite lepitust ja me oleme üles kutsunud lepitusele. ja ma olen rahul sellega, et parlament ei ole nõustunud äh, sellega, et Hamasiga ei räägita ja et lepituse nimel ei töötata. aga me näeme, et nüüd tuleks ikkagi edasi liikuda lepituse poole. Euroopa on nõustunud paljuga, olgugi et me toetame lepitust, me kiitsime Jordaaniat ja Egiptust äh, kohtumise korraldamises, muidugi on ka Palestiinas äh, rühmi, kes ei taha seda. on ekstremistid Hamasis, äh, salafistid ja teised, kes ei taha seda. Nemad tahavad kokkupõrget, ka teisel pool on selliseid Ameerika Ühendriigid on ähvardanud isegi äh, rahastamise äh, lõpetada, kui äh, lepitusega edasi minnakse. UNESCO-s nad lubasid seda teha. UNESCO-s toimus oluline hääletus mm, seal me oleme vaatlejad. Iisrael osaleb ka seal endiselt aga kui rahastamine lõpetatakse, maksuraha Iisraeli puhul sellisel juhul. mida me siis ütleme, palun ärge jah, vahel sõnades me oleme küll karmimad, aga mitte kunagi tegudes ja väljavaated on väga traagilised nii et meil on äh, väga palju vaja ära teha, seega kordaksin üle oma soovituse, lugege kogu raport läbi, mille koostasid delegatsiooni juhid. see on väga detailne, väga pikk ta ei ole, siin on ka Ida-Jeruusalemma kohta häid soovitusi, mida saaks teha rahumeelselt, me ei räägi karistamisest, vaid me räägime rahumeelsetest lahendustest, millega edasi liikuda. kahe riigi lahendus Äh, on miski, mida toetatakse mõneti nii Iisraelis kui Palestiinas, aga ma kardan, et see ei ole realistlik, mis puudutab ühte, ühe riigi lahendust, see ei ole ka üldse äh, mingi realistlik lahendus, juba praegu selline lahendus ju tegelikult on, miks siis ei peaks me selle juurde jääma? tekib küsimus. seega jah, tuleb ütelda, et palestiinlaste seast äh, lootust leida on päris keerukas praegu ma olen küll pessimistlik, jah. kirikuinimesed on väga üllatunud, nähes, kui vähe lootust äh, on tuleviku seisukohalt. Nad andavad endast parima ja veel üks asi Veronikile. rääkisid mit-, vägivallatusest, mäletad? et ma, kangelane Nelson Mandela, äh, mis temaga juhtus? Äh, ta ei saanud vanglist välja sellepärast, et ta ei mõistnud hukka vägivalda, aga ja, äh, palestiinlased on loobunud vägivallast. midagi me ikka saame teha. Bene, grazie. aitäh. ja nüüd me jõuame järgmise päevakorrapunktini ei, me ei saa veel jõuda järgmise päevakorrapunktini, sest äh, Nikolas Vestkoti pole veel kohal. seega me teeme lühikese vaheaja E Colleghi, abbiamo, non abbiamo notizie del, del signor... Head kolleegid, uudiseid meil ei ole härra Vestkotist. telefonid me teda ka kätte ei saa, nii et me ei tea täpselt, mis äh, aruteluga hakkama saab. proua de Kaiser palus sõna kui olete nõus, siis annan talle hea meelega sõna. aitäh! palusin sõna selgitamaks natukene seda, mida ma tahaksin meie esindajalt paluda. Lõuna-Sudaani iseseisvusest peale aasta jooksul ja mille nimel me Euroopa Liidus nii kõvasti tööd tegime, eraldasime rahalisi ja tehnilisi vahendeid. nüüd on Euroopa Liit üles näidanud väga suurt diskreetsust selle riigiga suheldes. me teame, et proua Ashton ja tema esindaja Marsten toetas Aafrika Liidu kõrgetasemest paneeli, aga fakt on, et läbirääkimised ei viinud mitte kuhugi lõuna ja põhja vahel. järk-järgult on olukord arenenud ja muutunud äärmiselt konfliktseks ja sõjaeelseks lausa peaaegu. ja hiljuti on olukord veelgi tõsisemaks muutunud peale ühe-kahe Käti Ashtoni äh, avalduse ning ÜRO Julgeolekunõukogu teise mai avaldust, mille kohta siis Käti Ashton tegi avalduse, ma ei ole näinud mingit muid märke Euroopa Liidu tegevusest. ma ei väida, et midagi tehtud ei ole, ma eeldan, et on, aga me ei ole üldse nähtavad. ja muuhulgas me nägime, et hiinlased on muutunud nähtavaks, nemad eraldasid eh, kaheksa miljardit dollarit. kas eh, selleks, et luua võib-olla uus eh, torujuhe, nad on väga massiivselt nüüd hakanud sekkuma, sellepärast et neile pakub nafta suurt huvi. taoline sõjaline olukord ning dramaatiline humanitaarolukord, nafta küsimus. tahaksin teada samuti, millised Euroopa ettevõtted on seotud kõik see teeb, et äh, tingib selle, et äh, riik on suureks probleemiks muuhulgas ka Euroopa jaoks ja ma sooviksin, et äh, meie pöörduksime oma juhtide poole, nõuaksime rohkem nähtavust, rohkem selgitusi ka meie rolli ja mõju kohta koha peal. kindlasti ekslikult, aga praegu jääb mulje, et me oleme välja jäänud. mina tahtsin just selle probleemi tõstatada kui aga ei ole võimalik äh, talle täna seda küsimust esitada, siis teen ettepaneku, et äh, võttes arvesse olukorda, mis on peaaegu sõjaline ning seda, et ÜRO resolutsiooniga nõutakse äh, relvarahu kahe nädala jooksul, ma sooviksin, et see küsimus, võttes arvesse, kuivõrd oluline see on majanduslikult, humanitaarselt ja poliitiliselt, et see küsimus esitataks äh, järgmisel mai täiskogul ja me peaksime nõudma aru ning äh, ülevaate saama. lõpetuseks raportis äh, valimiste kohta. härra Salafrankat küll kohal ei ole, aga valimiste kohta me ütleme, et me peame äh, jälgima riigi arengut ja üleminekut ja teda abistama. Sudaani iseseisvusest peale aga me ei ole teinud seda, me ei ole nende üleminekut toetanud. ma tean, et on kolleege, kes tunnevad suurt huvi selle vastu. Charles Tannock äh, on alati väga lähedalt jälginud Sudaani küsimust näiteks, aga üldiselt usun, et Euroopa Liidu tasandil oleks äh, ometigi aeg, et me rohkem tähelepanu pööraksime ning nõuaksime samuti selgitusi selle kohta, miks me oleme niimoodi äh, kadunud. aitäh! me arvestame teiepoolse nõudmisega hakata kiiresti tegutsema ja tegemist on tõesti kiireloomulise küsimusega, me peame seda küsimust lähiajal uuesti põhjalikumalt arutama. neljateistkümnendal mail on meie Sudaani eriesindaja ka kohal ja siis avaneks meil võimalus seda küsimust tema ees püstitada. mul on kohutavalt kahju, et me ei saa täna siin jätkata, aga mulle tundub, et härra Vestkott täna ei tule ja seetõttu lükkame tema visiidi edasi järgmisesse koosolekusse, aitäh!